Good afternoon, colleagues. Um, tere, kolleegid, me alustame mõttevahetust ähm, Mattias Rütega, kes ähm, esindab Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraati ja täna räägime siis ühtsest Euroopa viisapoliitikast määrusest viissada kolmkümmend üheksa kaldkriips null üks see äh, dokument siis sisaldab neid nõudeid, mida kodanikud peavad täitma, kui nad soovivad Schengeni ruumi reisida ning äh, viimase paari nädala jooksul on komisjon selles valdkonnas vastu võtnud terve rea olulisi dokumente. Äh, Mattias räägib nendest peatselt ning annaksin sulle sõna umbes, umbes viieteistkümneks minutiks ja siis annaksin kolleegidele võimaluse esitada küsimusi. nii et, et äh, palun äh, siis sissejuhatus ja siis alustame aruteluga. aitäh, esimees. tere päevast, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. Äh, ma sain aru, et teid selles uues struktuuris huvitab äh, just nimelt need äh, välisaspektid, mis on seotud viisapoliitikaga. aga ma keskendun siis nendele raportitele, mis hiljuti komisjonis vastu võeti. vaatan äh, vastastikususe mehhanismi, mis minu arvates on selle parlamendi ja selle komisjoni jaoks huvipakkuv ning annan teile ka infot selle kohta, kuidas läbirääkimised ja kõnelused käivad. ning kõigepealt siis räägiksingi vastastikususest, seejärel kõneleksin natukene äh, viisanõude loobumisest seitsmeteistkümne riigi puhul ja siis räägiksin ka Peruust ja Kolumbiast, kuidas meil on siis nendest riikidest viisanõude loobumisega lugu ning siis räägin viisarežiimi lihtsustamisest, äh, arengutest, mis on toimunud Maroko ja Tunu-, Tuneesia ja Valgevene suunal. ning lõpuks siis ka äh, mõne sõnaga, äh, kuidas on lugu viisarežiimi liberaliseerimisega meie vahetute naabritega, Türgiga, Venemaaga, Ukrainaga, nii et, et niimoodi siis äh, saate äh, väikese ülevaate sellest, millest ma kavatsen kõnelda. mis äh, puudutab viisapoliitikat, siis üks asi vaid viisapoliitika on äärmiselt oluline tagamaks, et meil on atraktiivne Ähm, ähm, mobiilsus, edendav äh, poliitika ning et äh, meie kodanikke samuti koheldakse hästi, kui nad rändavad kolmandatesse riikidesse. nii et, et äh, jah, kogu see rändamine annab olulise panuse ka meie majandusse ning ma arvan, et järgnevatel aastatel viisapoliitika tähtsus järjest kasvab ning ma tahaksin arutada teiega ka seda esitatud ettepanekut äh, viisaseadustiku ümbersõnastamiseks ning äh, seda mõtet, et tuleks luua uut liiki Schengeni viisa nii-öelda siis äh, äh ringi rändamise viisa. ja loomulikult oot-, ütlen ka härra äh, Lope Aguilari ja härra Ortefeu raportid sellel teemal. nüüd, mis puudutab vastastikusust, siis äh, meie komisjonis toetasime liberaliseeritud tõhusama vastastikususe mehhanismi vastuvõtmist. selle mehhanismi eesmärk on luua rohkem solidaarsust liikmesriikide vahel meie ühtse viisapoliitika ellurakendamisel see on kooskõlas taotlusega, mis tuli teilt, teie komisjonilt. selle meha-, mehhanismi lõplik kuju, nagu te teate, meie äh, leidsime, et see ei olnud äh, vastu, äh, see ei olnud kooskõlas kõigi õigusnormidega, seega pöördusime kohtu poole. aga samas ma tahan teid kin-, teile kinnitada, et senikaua, kui kohtulahendit ei ole, me rakendame siis äh, seda õiguslikku dokumenti, mille osas parlament ja nõukogu kokku leppisid. uus vastastikususe mehhanism jõustus äh, selle aasta jaanuaris ning viis liikmesriiki Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Poola ja Rumeenia teavitasid meid mittevastavuse juhtumitest viie viisavaba kolmanda riigiga Austraalia, Brunei, Kanada, Taani ja USA. ning meil oli nüüd siis äh, valida kaks asja, meie selle valiku andsite teie meile seadusandjatena, üks oli siis, et peatada viisanõudest loobumine ning teine valik oli eh, teatada olukorrast, olles täiesti teadlik, et sellest ei piisa, eh, sest et eh, me seisame silmitsi nii-öelda giljotiini olukorraga, kus me oleme olukorras, kus me võib-olla peame peatama viisavaba reisimise kolmandate riikide kodanikele. niisiis me lõime tulemu-, valisime siis tulemustele orienteeritud lähenemise, panime paika Äh, regulaarsete kolmepoolsete kohtumiste raamistikku, kus on siis osaline see asjaomane liik-, liikmesriik, kolmas riik ja komisjon, selleks, et me saaksime näha, mida teha, selleks, et me ei oleks sellises olukorras, kus äh, tuleb hakata tõesti viisanõuet äh, taastama. mul on väga hea meel teile teatada, et kolmandad riigid kõik toetasid meid Nad osalesid siis selles kolmepoolses dialoogis ja ma arvan, et tegemist oli üsna produktiivse dialoogiga. esimesed kohtumised toimusid meil maikuus ning need kestsid kuni juulini ning äh, me nägime, et üsna palju äh, oli äh, valesti arusaamisi protsessidest, mis käimas on, oli vaja äh, selgitusi nii kolmandatele riikidele kui ka liikmesriikidele. ning meil toimub äh, nende kolmepoolsete kohtumiste teine voor enne aasta lõppu. niisiis, äh, kui juba asja niimoodi sõnastada, siis see uus mehhanism on olnud juba üsnagi tulemusrik ja seda on aidanud meie mõtteid keskendada nendele küsimustele me andsime selle kohta aru, esimene aruanne ei soovita ajutist ähm, viisanõudest loobumise peatamist, äh, sest et teatud määral on meil seda dialoogi vaja ja teiseks äh, see on samuti väga oluline, mitte ükski nendest riikidest, liikmesriikidest, kes teavitasid meid sellest, et vastastikususe põhimõttest ei peetud kinni, ei palunud seda ajutist peatamist. aprillis kaks tuhat viisteist koostame teise raporti ja jällegi on meil need kaks valikuvõimalust ning mingil hetkel ma arvan, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul. meil ilmselt ei ole enam mingeid valikuid, vaid me peame siis tõesti rakendama neid mitte vastastikususega kaasnevaid tingimusi. nii palju siis sellest protsessist hetkel, olen valmis hea meelega sellel teemal küsimustele vastama. tulles nüüd aga viisanõudest loobumise juurde seitsmeteistkümne riigiga, siis äh, nõukogule me esitasime möödunud äh, juulis äh, soovituse, et alustada viisanõudest loobumise läbirääkimisi seitsmeteistkümne riigiga. tollal mitte Peruu ka, siis kõigi, kõigi, mitte Peruu ja Kolumbiaga Äh, nõukogu äh, mõned nädalad tagasi andis meile siis loa läbirääkimised äh, käivitada. selle loa saime siin oktoobris. kokkuleppe sisu nende seitsmeteistkümne riigiga on põhimõtteliselt identne ning me oleme otsustanud need läbirääkimised rühmitada, jagada nad siis kolme rühma kõigepealt äh, Araabia Ühendemiraatidega, need läbirääkimised juba praegu käivad, täna. teine voor äh, viie Kariibi mere piirkonna riigiga, need läbirääkimised algavad järgmisel kolmapäeval ja siis üheksateistkümnendal novembril alustame läbirääkimisi üheteistkümne Vaikse ookeani piirkonna riigiga jah, loomulikult, kuigi me oleme rühmitanud need riigid, sõlmitakse ikkagi lõppkokkuvõttes individuaalsed kokkulepped, mis on kohe kohandatud iga konkreetse riigi vajadustele ja meie konkreetsetele vajadustele. aga kuna need kokkulepped üldiselt on hästi tuntud, nende struktuur on hästi tuntud, siis me leidsime, et niimoodi läbirääkimisi rühmitada oleks mõistlik kokkulepped sisaldavad ka peatamis- ja lõpetamisklausleid ja need me võime siis käivitada juhul, kui äh, riik ei pea kinni vastastikususe põhimõttest või kui meil on probleeme äh, just nimelt julgeoleku ja rände vallas. nagu ka varasemate viisanõudest loobumise lepetega äh, võime me kaaluda ka, kas kolmanda riigi põhiseaduslik kord juba lubab seda, et juba esialgselt siis allkirjastamise päevast alates seda kokkulepet rakendada. me peame leidma mehhanismi, mis võimaldab kaasata ka Euroopa Parlamendi sellesse otsusesse. ning ma arvan, et me peame vaatama siis, kuidas me täpselt seda teha saame, minu jaoks on igatahes väga selge, et kuna teie peate andma oma nõusoleku nendele kokkulepetele, isegi kui on vaja esialgset kohaldamist, siis on, me peame leidma viisi, kuidas teid kaasata. niisiis optimistlikult öeldes seitsmeteistkümne riigiga äh, siis nende riikide kodanikud ja Euroopa kodanikud, kes reisivad nendesse riikidesse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, peaksid seda saama teha viisavabalt nädal tagasi võtsime me vastu ka raportid ja hinnangud Peruu ja Kolumbia kohta. nagu te mäletate, Peruu ja Kolumbia lisati äh, siis läbirääkimiste nimekirja ning äh, me lubasime äh, koostada need raportid nii kiiresti kui võimalik. ma arvan, et me oleme oma lubadust pidanud. meil on õnnestunud siis seda teha eelmise komisjoni koosseisu viimasel ametinädalal, nii et, et üritasime asju kiire, kiirendada nii palju kui võimalik ning nagu te näete, kui te neid hinnanguid olete näinud, siis need hinnangud on üldiselt positiivsed ning on viinud komisjoni järelduseni, et Euroopa Liit peaks alustama läbirääkimisi viisanõudest loobumiseks ka Peruu ja Kolumbiaga me arutame seda asja ja ma arvan, et meil on võimalus neid asju siin komisjonis üksikasjalikult arutada ning äh, ootan huviga neid arutelusid. Äh, neid raporteid arutatakse ka nõukogus ning äh, kui arutelud nõukogus näitavad, et liikmesriigid üldiselt on nõus nende positiivsete hinnangutega, mida meie komisjonina anname siis äh, peaksid ähm, äh, läbirääkimiste aluseks olevate direktiivide nõu, eelnõud nõukogule esitatuks äh, saama üsna peatselt ja kui nõukogu on need direktiivid vastu võtnud, siis alustame koheselt ka neid läbirääkimisi ning kui meil õnnestub siis saada heakskiite, siis ma loodan, et me suudame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Äh, viisanõudest loobumise läbirääkimised Peruu ja Kolumbiaga lõpetada ning äh, siis seisame silmitsi jällegi sama küsimusega, mis puudutab siis nende lepingute kohest jõustumist. Äh, kas me saame nad juba jõustada enne täielikku ratifitseerimist? nüüd Äh, selleks kõigeks kulub palju aega ja ma võin teile öelda, et minu äh, büroo on juba täis inimesi, äh, kes ütlevad mulle, et me peame hakkama tegelema juba järgmise viisa määrusega. ning kindlasti te tahaksite rohkem teada, kuidas sellega siis lugu on. me vaatasime selle määruse läbi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuus. me keskendume kõigepealt loomulikult läbirääkimiste lõpetamisele seitsmeteistkümne riigi ja lisaks veel Peruu ja Kolumbiaga, aga on täiesti selge, et mingil hetkel, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, peame me esitama ka uue õigusloomealase ettepaneku, muutmaks siis määrust viis kolm üheksa. see uus ettepanek arvestab Äh, selle läbi vaadatud kriteeriumite nimekirjaga, mis on siis liga, lisatud sellele määrusele viis kolm üheksa niisiis äh, järgmised äh, asjad nagu ebaseaduslik ränne, julgeolek, vastastikusus, regionaalne sidusus. meil on nüüd ka veel majanduslike hüvede kriteeriumid, eriti kaubanduse ja turismi vallas, inimõigused, põhivabadused, kõik on need asjad, mida tuleb kaaluda. nii et, et võib-olla asi on natukene keerulisem ja mina äh, olen vägagi huvitatud selles vallas poliitika kuiva, kujundamisest nii palju saan siis hetkel kõnelda äh, viisa äh, liberali-, süsteemi liberaliseerimisest ja mis puudutabki nüüd neid äh, viisarežiimide lihtsustamisi, siis te teate, et need kokkulepped on jõustunud Armeenia ja Aserbaidžaaniga sellel aastal ning samasugused kokkulepped jõustuvad esimesel detsembril Ähm, Cabo Verde või Roheleme saartega siis. niisiis, me oleme saavutanud mm, nõukogult siis läbirääkimiste äh, alustamiseks äh, nõusolekuga, selleks, et alustada Marokoga. näib, et äh, Tšehhi, Tšehhi kanaliga on probleem kõneleja ütleb, et kui tahab, ta võib kõnelda prantsuse keeles ja talle öeldakse, et jah, me teame, et te võite kõigis keeltes kõnelda. kas prantsuse tõlkega on probleeme äh...? aitäh, nüüd on siis kõik korras, nüüd me rääkisime Marokost meil toimuvad siis esimesed läbirääkimised viisarežiimi lihtsustamise osas juunis. ma olin siis just äh, oma ametikohale asunud, äh, aga siis algas tomatikriis ja Maroko äh, pool tühistas need läbirääkimised. me leppisime kokku uut uutes läbirääkimistes kahekümnendal oktoobril, jällegi need jäid ära. ning hetkel üritan siis oma kolleegidega vaadata, mis oli selle põhjuseks ja kuidas me reageerime sellele Maroko poolsele soovimatusele arutada pagulaste tagasivõtmist ja viisarežiimi lihtsustamist, sest me tahame neid kahte asja koos arutada. nõukogu äh, arutab Tuneesia koha pealt veel läbirääkimise direktiive, aga me loodame, et aasta lõpuks on meil need direktiivid olemas ja siis saame alustada läbirääkimisi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal paralleelselt siis läbirääkimistega, mis puudutavad pagulaste tagasivõtmist. meil on käimas siis viisarežiimi lihtsustamise läbirääkimised Valgevenega, ametlikult alustati neid selle aasta alguses, tehniline voor toimus juunis Minskis ning tegemist on üsna koostöövalmis ja avatud aruteludega, kuigi meil on üsna suuri arvamuste erinevusi, mis puudutab näiteks selle lepingu tule, tulevase lepingu sätteid ja teine voor toimub siis Brüsselis tõenäoliselt enne selle aasta lõppu, tõenäoliselt novembri lõpus. ja lõpetuseks, härra esimees räägiksin ka meie vahetutest naabritest. meie vahetute naabritega on viisapoliitika väga mõjuvõimas vahend, mis aitab meie ku suhteid kujundada. viisarežiimi liberaliseerimise dialoogid on näiliselt väga tehnilised, aga tegelikult äh, eriti kui tegu on meie vahetu naabrusega, on neil üsna suur poliitiline tähtsus. ning inimesena, kes äh, kümme aastat tagasi osales laienemisläbirääkimistes, võin ma teile öelda, et teatud mõttes need viisarežiimi liberaliseerimise dialoogid ja kriteeriumid, mis meil selleks on, Äh, on üsnagi suures kooskõlas mõningate asjadega, mida tegime laienemisläbirääkimiste käigus ning kolmandad riigid, meie vahetud riigid kasutavad äh, siis neid äh, ka selleks, et oma haldussüsteemi kaasajastada. nii et, et tegemist on tõesti väga kasuliku vahendiga avaliku halduse kohtusüsteemi muutmiseks, võitluseks korruptsiooniga, välispiiri kontrolliga ja nõnda edasi ma arvan, et me oleme äh, ka äh, tegutsenud Balkanil tõhusalt ning äh, me oleme aidanud siis Balkani riikidele olulistes sektorites edusamme teha ning sama kehtib ka Moldova puhul. ma arvan, et Ukraina puhul on viisarežiimi liberaliseerimise dialoog olnud üks kõige nähtavamaid asju viimastel kuudel Äh, mis toetab siis uusi võime Kiievis äh, ning see on ka äh, hoovaks, et edasised reformid Ukrainas toimuksid. Türgi koha pealt tahaksin möödaminnes mainida, et me oleme nüüd pagulaste tagasivõtmise lepingu Türgiga ratifitseerinud ning viisadialoog on üks kõige olulisemaid liikuma panevaid jõude ning äh, ma arvan, et äh, sellele on väga selgelt viidanud ka Türgi pool ja siis teisel äh, pool on meil Venemaa. ning me peatasime viisarežiimi liberaliseerimise kõnelused ja see oli jällegi üks kõige nähtavam märk nendest sanktsioonidest, mida me rakendasime pärast Krimmi okupeerimist ja Äh, see on tõesti ka väga jõuline vahend. jah, esimees, ma rääkisin liiga pikalt, aga ma üritasin teile näidata, äh, milline võimas vahend meil Euroopa Liidus on, äh, milline võimas vahend on meie viisapoliitika ja kuivõrd oluline on, et me suhtleksime teiega ja parlamendiga ning hoolitseksime selle eest, et see vahend tõesti on ka tulevikus väga tugev vahend, aitäh! jah, see on tõesti väga tugev vahend, aitäh selle ettekande eest, aitäh, et olite nii avatud ja kolleegidele, kes tulid siis selle ettekande ajal, tahaksin teile meelde tuletada, et parlament vastavalt aluslepingutele äh, vaja, äh, parlamendi tuleb täi-, koheselt teavitada kõigist menetluse etappidest, see on meie roll ja nüüd äh, härra Dias de Meera, meie esimene kõneleja, kes oli raportöör määruse viis kolm üheksa osas ja tema tegeles eriti just nimelt äh, selle vastastikususe ja peatamise mehhanismiga, palun. Muchas gracias, señor presidente. Mi segunda palabra de gratitud es para. aitäh. tahaksin tänada härra Rutet kes äh, on väga vähe aega saanud kulutada sellele tööle, aga on juba üles näidanud oma pühendumust äh, sellele ettevõtmisele. aitäh komisjonile! aitäh, et olete täna siin libe komisjonis ja annate meile aru, milline on üldine olukord viisade teemadel ja samuti mitte vastastikususe küsimus kolmandate riikidega eriti tahaksin tänada teid selle eest, et tutvustasite mõjuhinnangut, mis käsitles Peruu ja Kolumbia viisa vabastamise teemat. ajaliselt on väga keeruline neid tulemusi saavutada, ma hindan seda tööd väga kõrgelt see on õige lähenemine, et saaksime jätkata kahepoolsete lepingute sõlmimisega. mis puudutab äh, määrust viis kolm üheksa, enne kui me hakkame neid raporteid hindama, on mul mõned üldised märkused. nagu me kõik teame, siis äh, mittevastastikus kolmandate riikidega äh, see oli üks kõige probleemsemaid teemasid, millega meil tuli tegeleda, kui me läbivaatamise üle läbirääkimisi pidasime. ma olen väga palju teada saanud äh, erimeelsuste kaudu härra Questoga, me kõik oleme nõus, et tuleb tõhustada mm, Euroopa Liidu viisapoliitikat, võttes arvesse ka solidaarsust ja seda, kuidas tuleks kõiki liikmesriike kohelda. ja neid riike, kellega nendel sidemed on, on oluline muutuda tõhusamaks ja kolmeaastaste läbirääkimiste tulemusena seisab meil ees väga pikk ja keeruline parlamentaarne debatt. kahjuks vahetult enne seda, kui komisjon ametisse astus, äh, ütlesid nad äh, lahti sellest äh, kokkuleppest, mis oli kohtus ja nüüd jääb kõik selle kohtuotsuse kätte, tegemist on poliitilise hinnanguga olukorrale minu seisukohast vaadatuna kui komisjon on eri meelt parlamendi ja nõukoguga ja seda teinekord tuleb ette, siis kaasneb sellega negatiivne poliitiline hinnang. ja härra peadirektor, kui te lubate, siis ma kasutaksin võimalust ja tänaksin ja palu-, paluksin veel kord komisjonil oma apellatsioon kohtust tagasi võtta ma, ma paluksin tõesti, et te seda teeksite ja küsiksin, kuidas kavatsete jätkata oletades, et kohus võib-olla tühistab need äh, artiklid, mis käivad vastastikususe kohta ja ma ei usu, et äh, on piisavalt seda teemat selgitatud, härra peadirektor ja ei piisa sellest, et me ütleme lihtsalt, et me jätkame selle kohaldamist. pärast seda, kui me oleme need raportid läbi analüüsinud, saan kinnitada, et need vastastikususe puudumise juhud kolmandate riikidega tõestasid, et on vaja tugevdada neid mehhanisme, mida määrus viis kolm üheksa uues sõnastuses hõlmab. ja mõned positiivsemad kommentaarid ka. Need käivad mõjuhinnangute kohta ja Viisa ja Peruga tehtud edusammude kohta. kõik eelmise parlamendi koosseisu kolleegid, eriti härra Aguilar ootasid ähm, tulemusi sellest protsessist. ja me peame välja ütlema, et äh, need äh, kokkulepped on väga laia spektriga. ehk siis äh, tänaksin veel kord komisjoni töö eest seoses Kolumbia ja Peruuga on kõiki erinevaid aspekte analüüsitud, liikuvust, julgeolekut, vastastikuse tagamise vajadust ja nii edasi. kõik see kajastub väga üksikasjalikus ja positiivses raportis, aga mida see kõik tähendab? see tähendab, et vastastikusus peaks olema kasulik see ei peaks olema ühele osapoolele kasulikum kui teisele. ja härra Rööte kaudu tahaksin esitada komisjonile palve, et nad jätkaksid tööd nende teemadega, mis on veel lahtised, tagamaks, et olukord oleks piisavas faasis, kui läbirääkimised algavad ja liiguks samas suunas, kui äh, nende riikide puhul, keda on juba direktiivi uues sõnastuses arvesse võetud. on oluline, et seda tehtaks nii pea kui võimalik, et me saaksime läbirääkimistega lõpule jõuda ja sõlmida kõik need vastavad kokkulepped, aitäh! aitäh! härra Aguilar. aitäh. mul on suurepärane võimalus äh, tunnustada ja tänada teid äh, selle ettekande eest äh, härra Röte komisjoni esindajana, aga samuti õpime paremini tundma taolise viisapoliitika kontseptsiooni üksikasju Euroopa Liidus. alustuseks me varem rääkisime vastastikususest ja peatamise klauslist. Need mõlemad äh, justkui oleks sünonüümid, aga see ei ole üldse sama asi see vastastikusus ja, ja peatamine, need ei ole samad asjad. ma tahaksin küsida, kas peatamisklauslit on praktiliselt äh, kasutatud ja rakendatud ja millised äh, kogemused äh, meil on selle tehnikaga ja kas vastastikusust äh, on rikutud märkimismäär, märkimisväärsel viisil? võttes arvesse rahvusvahelise õiguse arenguid kus loobutakse paljuski vastastikususest. teine märkus, mainisite, et läbirääkimiste tehnilised aspektid, ähm, kui sõlmitakse kokkuleppeid Euroopa Liidu nimel kolmandate riikidega viisapoliitika vallas, et äh, nendega kaasnevad ka poliitilised tagajärjed ma küsiksin, kas äh, Valgevenega toimuvate äh, läbirääkimiste käigus ka midagi taustal, mainisite Aserbaidžaani, Armeeniat. Äh. riik, mis, riigid, mis ei vasta tingimata Euroopa Liidu ähm, ideaalmudelile, aga nad on Euroopa Nõukogu riik, liikmesriigid Valgevene seda ei ole, seda poliitilistel põhjustel, ehk siis äh, kas äh, läbirääkimised äh, Valgevenega toovad kaasa ikkagi mingisuguseid poliitilisi tagajärgi ja kolmas märkus, nagu härra Dias Romero on öelnud Kolumbia ja Peruu kohta, laskumine mm, hinda, hinnangute üksikasjadesse. eile võttis Ahveti komisjon vastu Kolumbia presidenti ja ta väga selgelt äh, mainis seda suurt äh, sammu, äh, millega Peru ja Kolumbia võiksid saada viisavabastuse Euroopa Liidu, Euroopa Liidult, ehk siis nad ootavad seda väga ja me kuuleksime selle kohta ka rohkem. aitäh! proua Veržia. aitäh! Äh, härra peadirektor, äh, selle ettekande eest, äh, mis oli väga sidus. see puudutas siis erinevaid kokkuleppeid. ma ei ole üksikasjalikult lugenud neid üksikuid dokumente, saime nad ka üsna hilja. ma olin äh, tükk aega tagasi just Tuneesias äh, ja kui lubate, siis tuleksingi Tuneesia teema juurde, kui me vaatame seda raportit, äh, mis puudutab rakendamist, vastastikususe küsimust, siis mind rabab see, et asi puudutab põhiliselt Bulgaariat ja Rumeeniat ja mul on natukene nagu selline mulje, võib-olla te võiksite seda kinnitada et see on seotud natuke ka Euroopa sisese poliitikaga Euroopa, eh, Rumeenia ja Bulgaaria suunas, Euroopa enda tõrksusega avada oma eh, piirid eh, näiteks Bulgaariast, Rumeeniast pärit inimeste tööturul näiteks Äh, uute kokkulepete äh, koha pealt ma tahaksin rõhutada viisapoliitika olulisust, sest mind huvitab äh, väga Euroopa Liidu naabruspoliitika ja just nimelt Vahemere partnerlus, mina ütleksin jah, sellele liberaliseerimisele jaa, aga kui lugeda neid dokumente ja ma ütlen, et ma tegin seda kiiresti, siis on mul oli mulje, et me oleme partnerlusest veel kaugel ja meie nägemus on väga ühepoolne Äh, on küll koge-, kohustused, mis puudutavad kolmandaid riike, aga vähem on äh, siis, äh, mida nad, näha, mida nad selle eest vastu saavad ja ma ei ole eriti üllatunud Maroko suhtumised. Te ütlesite poole sõnaga, et seal on teisi põhjusi, miks need läbirääkimised on peatunud. kui lugeda Türgi kohta koostatud dokumenti, siis on olukord natuke sarnane niisiis äh, kõigis nendes partnerluslepetes lihtsalt on tavaliselt vorst vorsti vastu põhimõte. Äh, Euroopa Liidu äh, poolne hüve on selge kui nende tagasivõtulepingute puhul, aga me ei näe, mis kasu saavad kolmandad riigid, näiteks võtame või Tuneesia kui vaadata kas või need, seda mobiilsuslepet, et mida tuneeslased selles küsimuses siis loota võivad, siis äh, saab küll öelda, et ollakse äh, üsna äh, kaugel nendest asjadest, mida sellel riigil vaja on. tegemist on tõesti haruldase riigiga, mis elas üle Araabia kevade, mis on jätkanud demokraatlikke üleminekuid ja ma arvan, et me peame olema iseäranis valvsad selles küsimuses ma olen kohtunud paljude noorte tuneeslastega ma arvan, et meil on väga palju vaja teha selleks, et sünniks vastastikune mõistmine eh, meie ja nende vahel, aitäh. aitäh. proua Gabriel, kes on praegune viis kolm üheksa määruse raportöör, kavatses täna siin osaleda, aga kahjuks teda praegu siin ei ole kui ta siia peaks laekuma, siis ähm, siis äh, võt-, anname talle ka sõna, aga kahjuks praegu teda siin ei ole. ma kasutan siin võimalust äh, koosolekut juhtides, tahtsin äh, küsida täna hommikul varasemate arutelude valguses, kui see teema ei puutu praegusesse arutelusse, aga komisjon kindlasti on selle üle mõelnud, paljud meist on pidanud vastama küs-, Vahemere olukorra ja humanitaarviisade teemal. kas komisjon on selle peale mõelnud? ja kas te olete mõelnud selle peale, millised parameetrid võiksid seal kehtida, ma saan aru, et see ei ole otseselt seotud tänaste teemadega ja sellega, millega tegelesid eelmised raportöörid ja kaasraportöörid, aga kui te oskate midagi selle kohta kosta, siis äh, Äh, palun puudutage seda teemat, kui ei, siis äh, võime seda millalgi hiljem teha. ehk siis äh, palun, saate võimaluse kolleegidele vastata, kas keegi kolleegidest soovis veel küsimusi esitada? kui ei, siis härra Rõõta, palun. aitäh. vabandust, härra Soogar, kas te soovisite sõna? ma ei näinud. palun. ma olin teisel koosolekul aga kuna ma olen Rumeeniast pärit, siis äh, minu küsimus ei puuduta mitte ainult äh, Rumeeniat, vaid ka Poolat, äh, Horvaatiat, Küprost. teate, et eelmisel kuul võttis komisjon vastu aruande nende mm, kolmandate riikide kohta, kus on endiselt viisanõuded jõus, me pakkusime välja mingisuguseid muudatusi teatud liikmesriikide puhul. see aruanne ei pakkunud välja mingisuguseid meetmeid äh, nende riikide suhtes nagu Austraalia, Kanada ja Ameerika Ühendriigid, ehk siis mis järgneb? Äh, aitäh, ma vabandan tõesti, et ma teid alguses ei näinud, aga peadirektor, palun. aitäh. üritan vastata kõlanud küsimustele. ja loodetavasti jääte rahule minu vastustega kõigepealt härra Dias de Mera, aitäh äh, lahkete sõnade eest, äh, mis sest, et vürtsitatud äh, kriitikaga komisjoni aadressil meie seisukoht kohtuga seoses on järgmine, selgitaksin pisut. pigem oli tegem-, tegemist põhimõtete üle käiva aruteluga lahinguga, mis äh, toimub äh, käesoleva määruse kontekstis äh, ja puudutab eelkõige delegeeritud ja rakendusaktide kasutamist. ehk siis pigem on tegemist, kui võib nii öelda, põhiseadusliku aruteluga, mis kahjuks käib konkreetse teema raames, aga tahan väga selgelt öelda, et tegemist Äh, on põhimõttelise vaidlusega erinevate õigusaktide tüüpide kasutamise osas, millest tulenevalt oleme olnud sunnitud pöörduma kohtusse, mitte ei ole niivõrd äh, tegemist äh, sisulise aruteluga selle teema üle. minu kogemus ja olen ka ise olnud parlamendi poole peal, tegeledes hoopis teistsuguse valdkonnaga kui parlament ja komisjon olid äh, nõukogu vastu, rääkides õigusliku aluse teemal ja minu äh, arvamus on, et Euroopa Kohtu puhul äh, on nende otsused tihti väga arukad. Nad ütlevad kas, et komisjon eksib ja see tähendab, et me peaksime seda õigusakti rakendama asuma praegusel kujul, kui nad ütlevad, et komisjonil on õigus, siis nad jätavad tihti aega. et saaks muuta õigusakti, viia selle kooskõlla kohtu tõlgendusega Euroopa Liidu õigusest ja see annab meile võimaluse ka olukord lahendada, ehk siis minu vastus on, et ma ei arva ja loomulikult ma pean minema äh, Äh, voliniku juurde uues komisjoni koosseisus, kes peab selle teemaga tegelema, aga ma ei usu, et me võtame tagasi selle apellatsiooni Euroopa Kohtust, küll aga saan teile kinnitada, et äh, me lahendame selle olukorra koos, äh, sõltumata sellest otsusest ja oma sissejuhatuses ütlesin selgelt, et me kavatseme rakendada täpselt seda mida otsustati, kuni saabub kohtult otsus. nii palju tahtsin öelda, mis puudutab teie kriitikat, saan teile kinnitada, et nagu Peru ja Kolumbia puhul ähm, kavatseme jätkata ka kahepoolseid äh, arutelusid, et äh, läbirääkimisi ette valmistada, kuniks me saame läbirääkimiste suunised äh, ja on selge, et me seda tööd jätkame ta-, tagamaks, et kui läbirääkimiste mandaat on saadud, kulgeksid läbirääkimised kiiresti ja sujuvalt ja kolmandad riigid oleksid teadlikud sellest, mida nad meilt oodata võivad. ma arvan, et ehm, see on heaks tavaks meil olnud ka varem mis puudutab ühtset viisapoliitikat, siis äh, mina õpin töö käigus, aga kui ma õigesti aru sain, siis äh, peatamismehhanismi ei ole veel kasutatud, seda peab taotlema liikmesriik, oletagem, et oleks väga suur hulk äh, ebaseaduslikke rändajaid ja tekiksid julgeoleku äh, kaalutlused, siis nad peaksid paluma, et me käivitaksime selle peatamismehhanismi, seda kasutatud siiamaani ei ole, hetkel oleme olukorras, kus peame täitma vastastikususe eh, tingimusi määruses ja see tähendab, et ma saan härra Soogole vastata ühe hoobiga mis puudutab vastastikusust ja võib-olla meil on kas poolteist või kaks aastat olukorra hindamiseks ja kas siis äh, aruandmiseks või olukorra muutmiseks või siis selleks, et äh, teha ettepanek äh, peatada viisast loobumise nõue nende riikide puhul, kelle puhul kehtib see mitte vastastikusus. Ian ütleb, et aprill kaks tuhat kuusteist on see aeg, hetkel ei ole ükski liikmesriik taotlenud meilt, et me seda peatamist kohaldaksime, ehk siis hetkel jätkame dialoogi kolmandate riikidega et ka paremini eh, mõista neid nõudeid eh, mõlemalt poolt. saan eh, proua Veržanile öelda, et Bulgaaria, Rumeenia, aga ka Süp-, Küpros, Poola ja Horvaatia on need riigid, keda see puudutab. kolmandad riigid ähm, esitavad oma õiguslikud nõudmised, äh, ähm, mis puudutavad viisanõudest äh, loobumist ja kolmepoolse mm, dialoogi puhul on osadel liikmesriikidel võimalus aru saada ka, millised äh, raskused meie ees seisavad ja osad raskused puudutavad isikuid, kes ületavad oma riigis viibimise aega, kes ei naase pärast viisa ähm, lõppemist, nad kasutavad erinevaid mehhanisme ja ne-, nende endi õiguses võivad olla väga jäigad nõuded selle kohta, kui mingi riigi kodanikest mingi protsent ei naase, siis ei ole võimalik kohaldada viisanõudest äh, loobumist. Äh, see on sarnane meie viisasüsteemiga. me väga konkreetselt ja detailselt analüüsime äh, isikute mm, käitumist ja viisanõuetest kinnipidamist kolmandate riikide puhul, ehk siis eh, me ise riskime ehm, see, sellest viisanõudest loobudes eh, ehm, teatavate mööndustega. ehk siis ma mõistan, kui teil on kõhklusi, mõistan teie küsimust, aga tegelikkuses äh, toimuvad kolmandate riikidega väga konkreetsed äh, arutelud nendel teemadel. mis puudutab Vahemere piirkonda, aga see on äh, mahukam arutelu teema, oleme oma viisa Ähm, liberaliseerimist, viisalihtsustamist äh, sidunud ka tagasivõtmise kokkulepetega. muide, Türgi puhul väga edukalt. Türgi on ratifitseerinud tagasivõtmislepingu ja läheme edasi viisa liberaliseerimisega raporti vormis, mis on ähm, Türgi ametivõimude poolt väga hea vastukaja saanud. see on äh, keerukam ähm, Maroko puhul, seda võin teile lubada, ja peame vaatama, kuhu me jõuame Tuneesiaga ja tõepoolest äh, me peaksime neid äh, viisa ja tagasivõtmise arutelusid pidama, aga üldisema poliitika kontekstis, mis, nagu te kirjeldasite, on selline, et mõlemad osapooled peavad neid läbirääkimisi vajalikuks ja see on osa laiematest läbirääkimistest, mida me peame proua Ogariiniga välissuhete klastris äh, et äh, mm, arenguabi, välissuhted ja muud teemad kokku viia ja ma loodan, et mingis etapis äh, käsitleme neid teemasid ka siin. ja te ei kutsu siia korraga kahte volinikku sellel teemal sõna võtma. nüüd, mis puudutab teie enda küsimust humanitaarviisade teemal, tegemist on teise küsimusega, sest hetkel räägime Schengeni äh, Äh, viisadest üheksakümneks päevaks, äh, siin aga on pigem tegemist viisadest, mille annavad äh, välja liikmesriigid tavatingimustel, sest need on pika, pikema kestusega. aga lähe-, lähema kahe nädala jooksul toimub suur konverents ümberasustamise teemadel. me teame, et me peame tõhustama oma poliitikat äh, Põhja-Aafrika regiooni suunas, näiteks äh, Süüria puhul mm, põgenikud, samuti Liibanon, Jordaania, Türgi, me peame oma poliitikaid äh, läbi vaatama ja pidama läbirääkimisi liikmesriikidega selle üle, kui palju nad on valmis vastu võtma ümberasujaid, andma humanitaarviisasid äh, sest teame, et olukord ähm, Vahemere lõunaosas on äh, halvenemas. aitäh! ma saan aru jah, et see ei olnud meie tänane teema, aga tahtsin seda salaja siia siiski saali tuua, aga ähm, proua Gabriel on siin ma vabandan, et te jäite ilma ülejäänud äh, aruteludest, äh, te olete raportöör, ma, mul on kahju, et te varem siin ei saanud olla, aga kas teil on küsimusi või äh, sõnavõtte? sekretäriaat ütleb, et meil on selleks piisavalt aega, meil on küll antud juhised, et me ei tohi seda väljendit kunagi valjult välja öelda, aga sekretäriaat muudkui teeb seda, meil kunagi ei ole aega, meil on alati ajapuudus hästi, meil aega ei ole, aga te võite siiski lühidalt äh, sõna võtta, kuivõrd te olete raportöör. Äh, aitäh, esimees ja ma veel kord vabandan, et äh, ma ei saanud olla kohal, et kuulata komisjoni ettekannet. Äh, ma tahaksin tõesti peatuda komisjoni raportitel, mis avaldati ja need puudutavad siis Peruu ja Kolumbiaga sõlmitavaid viisakokkuleppeid. tahtsin öelda, et ma olen nõus komisjoniga, et olukord on paranenud teatavates olulistes aspektides. kõigepealt usaldus siis Äh, kahe riigi viisa vallas, see on väga positiivne märk. Äh, julgeolekuohud on samuti vähenenud, majanduseelised positiivne ja vastastikusus on nüüd ka kahe riigi äh, vahel tagatud, see on ka meie jaoks positi-, positiivne, aga siiski tahaksin teile esitada ka mõned küsimused. esimene küsimus puudutab biomeetrilisi passe ütles, et reisidokumentide turvalisus on piisav, et need äh, riigid äh, alustavad siis pakkumismenetlust äh, kolma, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kolmandas kvartalis, praegu on juba november, kuna, kuna see pakkumismenetlus siis välja kuulutatakse Äh, kas äh, see küsimus lahendatakse enne, kui need kokkulepped jõustuvad ja siis veel üks küsimus, mis puudutab inimõigusi. see on parlamendi jaoks keskse tähtsusega küsimus. raportis on öeldud, äh, inimõigused ja põhivabadused on nendes riigis praegu paremini kaitstud kui minevikus, aga me teame, et selles valdkonnas on veel väga palju asju vaja ära teha Äh, näiteks Peruu kohta käivas raportis öeldakse, et valitsus võtab vastu plaani, mis puudutab äh, perioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist, äh, mis aga enne seda saab ning kuidas siis konkreetselt hakatakse rakendama neid garantiisid, millest siin raportites räägitakse ja siis veel narkokaubandus äh, Äh, siin raportis äh, öeldakse, et organiseeritud äh, kuritegevus on oluliseks ohuks Euroopa Liidule, eriti selles vallas, mis puudutab narkootikumide tootmist ja nendega kaubitsemist ning viisarežiimi lihtsustamine suurendab just narkootikumide kaubandust, eriti Kolumbia puhul. millised on need konkreetsed meetmed, mida need riigid kavatsevad rakendada selle probleemi ärahoidmiseks ja kas komisjon võiks siis täpsustada, millised on need strateegiad, ja need probleemid on seotud ka minu järgmise küsimustega, inimkaubandus, äh, viisarežiimi äh, lihtsustamine äh, võib suurendada inimkaubanduse ohvrite hulka ja samuti seksuaalset ärakasutamist, millised on need instrumendid, mida need riigid kavatsevad vastu võtta selleks, et sellele näht-, selle nähtuse vastu võidelda ning viimane küsimus, tagasivõtmise lepingud, äh, selleks, et hoida ära äh, ebaseadusliku rände suurendamist, kas te arvate, et selliste kokkulepete sõlmimine Peruga äh, on midagi, mida, mis on võimalik, sellepärast me sellele, selles vallas on juba seisukohtadele asutud ja millised on need järgmised etapid, mida komisjon ette näeb ja ma tahaksin veel kord tänada komisjoni nende kahe raporti eest aga tahaksin rõhutada, et teatud aspektid on veel hägused ning meil on vaja konkreetseid meetmeid, mitte ainult lubadusi, sellepärast et ma kinnitan, jah, tõesti, ma olen selle poolt, et Kolumbia ja Peruu värivad seda viisarežiimi, aga meil on vaja tihedat koostööd ja seda mitte ainult pagulaste tagasivõtmise küsimuses, aitäh. suur tänu ja palun direktor Euh, aitäh! Äh, kui lubate, siis äh, ütleksin kõigepealt, et äh, ma sooviksin väga arutada Kolumbia ja Peruu teemalisi raporteid üksikasjalikumalt, võib-olla mõne teise koosoleku ajal, sellepärast et ma saan aru, et täna me võime neid arutada natukene üldisemalt aga ma loodan, et meil kunagi on võimalus ka kõneleda nendest üksikasjalikumalt ja igatahes mina ja minu talitused oleme teie käsutuses selleks, et äh, siis selgitada äh, asju kahepoolselt, aga üldiselt äh, arvan ma, et see sõnum, mida see, mis puudutab näiteks biomeetrilisi passe, Äh, biomeetrilisi reisidokumente, see sõnum on edastatud, ma ei saa teile täpselt öelda, äh, kas menetlus on juba käivitatud, äh, nii meile vähemalt öeldi, ning kui meil kunagi on kokkulepe läbirääkimiste alustamiseks, siis nende läbirääkimiste käigus me kontrollime, kas kõik vajalikud detailid on olemas selleks, et me saaksime äh, Äh, viisanõudest loobuda. Äh, sama asi äh, puudutab ka inimõigusi jah, see lähenemine aastatest kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist Äh, sellise, selline asi käib kaasas ka kõigi teiste äh, viisanõudest loobumise lepingutega. Äh, me peame läbirääkimiste käigus vaatama, milline on inimõiguste olukord, kui see on teatud riikides halb, siis sellel on ka tagajärjed. nii et, et me peame kogu aeg selle küsimuse suhtes valvsad olema. mis puudutab narkokaubandust ja inimkaubandust, siis inimkaubandus äh, Äh, pre-, äh, president Junckeri äh, otsus minu arvates oli väga arukas otsus, vastutus narkovastase võitluse pealt tuleb siis eraldada siis siseasjade peadirektoraadile. me loomulikult teeme koostööd, meil on väga tihe koostöö, teeme koostööd ka Kolumbiaga ning sama Äh, ka selles osas, mis puudutab inimkaubandust. me äh, peame seda asja arutama kolleegidega Europolist, äh, milliseid meetmeid tuleks võtta. mis puudutab pagulaste tagasivõtmise lepingut, see Ehm, ma arvan, et see sõlmitakse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Ehm, eh, eh, võib-olla eh, ma annaksin teile vastuse siis sellele küsimusele pärast eraldi, aitäh. okei okay,, you happy, Gabriel, thank you. olete rahul vastusega, aitäh. suur tänu, härra Rute siia täna tulemast ja valmistades ette tänast koosolekut lugesime läbi äh, infot aktuaalsete juhtumite kohta, mis tõesti paneb meile kohustuse teha institutsioonide vahel äh, rohkem koostööd. meie koostöövahendid äh, on tugevad ja kolleegide küsimused rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete kohta ja ka raportööri sõnavõtt näitas, kuivõrd äh, tähtis on see teema Euroopa Parlamendi jaoks. meil saab olema edaspidigi sarnaseid äh, koosolekuid ja arutelusid. Äh, veel kord suur tänu teile siia tulemast ja kindlasti me jätkame tulevikus teiega viisapoliitika teemalist arutelu, aitäh! kolleegid, äh, nagu te näete, siis me oleme täna natukene ajast ees vahelduse mõttes, nii et äh, meil tuleb väike vaheaeg. Äh, see on tõesti päris hea asi ju. meil tuleb väike vaheaeg poole viieni. ja siis meil tuleb kuulamine sisejulgeoleku teemadel, nii et palun olge siin uuesti kell kuusteist kolmkümmend. tõlgid korrigeerivad ennast kuusteist kakskümmend viis. colleagues, um, let's make a... Ah, kolleegid, ähm, alustagem. ja suur tänu, et õigeaegselt äh, saali tagasi tulite. niisiis, täna pärastlõunal toimub äh, meil äh, arvamuste vahetus terrorismivastase võitluse teemal, me räägime välisvõitlejatest ja samuti DESAT raportist, terrorismi olukorra suundumuste aruandest. tegemist on väga huvitava ajahetkega, meil on selline orientatsiooni arutelu, me alles oleme oma mandaadi aja alguses meil kindlasti äh, tuleb ähm, sügavaid arutelusid sisejulgeoleku teemal. nagu me kõik äh, teame, siis äh, meie komisjoni pädevuses on palju nii seadusandlikku kui ka muud temaatikat. täna oleme siia kutsunud olulisemad tegijad sellest valdkonnast ja me peame vähemalt esimese mitteametliku arutelu antud teemal, nii et nii komisjoni kogenud liikmed kui ka uued liikmed saavad küsida küsimusi võtmetähtsusega ekspertidelt selles valdkonnas me kindlasti äh, tegeleme paljude nende küsimustega, mis täna käsitlemist leiavad ka seadusandlikult, äh, nii et äh, tegemist on väga olulise aruteluga täna, milleks on ette nähtud ka märkimisväärselt aega. nii et te kõik saaksite esitada piisavalt küsimusi ja oleks ka piisavalt aega nendele vastamiseks. alustame nüüd äh, sellest, kes on meie esimene kõneleja, te kõik teate Žilde Kerkovi, Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaatorit, tutvustan ka Robin White'i, kes on Europoli direktor, Michelle Cunnings on Eurojusti direktor, Mara Marinaki on Euroopa välisteenistusest, Claudio Calcerano esindab äh, siin nõukogu terrorismialast äh, töörühma ja Luigi Soreka on äh, komisjoni sisesede peadirektoraadi sisejulgeoleku osakonna direktor. meie külalised saavad ähm, kõik kümmekond minutit aega ma usun, et ähm, kõnelejad ka hea meelega soovivad äh, keskenduda rohkem küsimustele, vastustele. igal juhul esimesena annan ma sõna härra De Kerkhoffele, kes on Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator, nii umbes viisteist minutit ja kindlasti te saate hiljem uuesti sõna, nii et need viisteist minutit ei ole teie ainukene etteaste täna õhtul. Äh, palun Ah, suur tänu. tere õhtust äh, libe komisjoni liikmetele. ma tahaksin äh, lühidalt mainida kolme aspekti. tahaksin rääkida Euroopa Liidu tegevustest ja kiiresti äh, mainida mõningaid väljakutseid. mis puudutab nüüd Al-Qaeda ohtu, siis Al-Qaeda tuumik on äh, suhteliselt äh, lagunenud, äh, see on liikunud äh, kolme suunda, kõigepealt meil on mitmeid Al-Qaedaga seotud rühmitusi, Jabhat al-Nusra, Al-Shabaab, Aafrika sarvel ja Ashah al-Shahja al põhimõtteliselt igal pool Marokost kuni Jeemeni Boko Haram, kui nimetada mõningaid. teiseks, oluliselt on kasvanud äh, välisvõitlejate arv. loomulikult minevikus äh, Somaalias, Afganistanis, Jeemenis oleme me silmitsi olnud sama fenomeniga, aga mitte sellisel määral nagu praegu. mina isiklikult olen arvamusel, et äh, üle kolme tuhande eurooplase on äh, välisvõitlejad. Neil on äh, lihtne juurdepääs Iraagile, Süüriale, Türgile. ei ole kallis sinna reisida, internet mängib väga olulist rolli, selle juurde ma tulen ka hiljem veel tagasi. osad on maininud ka seda, et äh, tihtipeale on äh, jah, tõesti Aleppo eeslinn neile palju tuttavam maastik äh, ja lihtsam sinna ka minna, seal tegutseda, kui ütleme Mali kõrv või Afganistani äh, mägismaa. ühesõnaga, need, kes tahavad saada džihadistideks, neid õpetatakse välja relvade, lõhkeainete kasutamisel, salafistid teevad neile ajupesu, on äh, meeletult suur äh, kaastöötajate võrgustik üle kogu Araabia maailma ja igal juhul tõstetakse nende vägivalla äh, sallivuse taset. on tekkinud uus terroriorganisatsioon Daesh ehk ISIS John Bannon, CIA juht ütles, et neil on üle kolmekümne tuhande võitleja, nad kontrollivad ühte kolmandikku Iraagist ja Süüriast. sellist organisatsiooni meil varem ei ole olnud, nad tegelevad organiseeritud kuritegevuse, ähm, inimröövidega, väljapressimisega ja nad ähm, käituvad ülimalt vägivaldselt veel kord äh, lühidalt tahaksin mainida viit faktorit, äh, mis äh, näitlikustavad seda ohtu. kõigepealt Süüria ja Iraagi sõjaline ründamine, see on andnud tagasilöögi Euroopale ja Euroopa huvidele mujal maailmas ja me oleme juba näinud, kuidas Hervé Cordel tapeti Alžeerias ja samuti on ähm, terroristid öelnud äh, selgelt, et nad äh, maksavad kätte. ja loomulikult äh, sõjalised rünnakud ahvatlevad veelgi rohkem välisvõitlejaid minema Araabiasse, Lähis-Idasse. praegused välisvõitlejad Iraagist ja Süüriast plaanivad millalgi koju tulla, tulemuseks võib olla see, et äh, kui me oma eesmärke ei kommunikeeri ettevaatlikult, siis see võib tuua endale kaasa radikaliseerumise. mitmesugused organisatsioonid võivad omavahel veel liituda. me peame takistama ekstreemsete gruppide liitumist, džihadistide liitumist nendega ja me peame ka selgelt ütlema oma eesmärgid, mis on välja, mis on seotud äh, Assadi kõrvaldamisega, aga selle juurde tuleme veel hiljem tagasi. nüüd, mis puudutab äh, terroriste, siis äh, Al-Qaeda ja Daesh on põhimõtteliselt kahe mehe organisatsioonid. Neil on äh, nii-öelda liitlasorganisatsioone, liitlasgruppe, kes nendega sümpatiseeruvad. Abu Sayyaf Filipiinidel, Pakistanist organisatsioon on nendega liitumas Alžeeriast, Boko Haram Nigeerias, kes nimetavad ennast nii-öelda emiraadiks või kalifaadiks nüüd äh, Süüria siseselt äh, te olete arvatavasti ajakirjandusest lugenud ja näinud, et Jabhat al-Nusra on seal äh, Al-Qaeda osa, sinna tulevad võitlejad Afganistanist ja Pakistanist, kellel on väga palju kogemusi Nad töötavad lõhkeainete ekspertidega, kes tulevad Etioopiast ja Jeemenist. ja nad äh, teevad koostööd eurooplastega, kellel on kehtivad äh, reisidokumendid ja nad saavad vabalt reisida ka läände. mul ei ole nüüd aega, et siin kõikides asjades detailidesse minna, aga väga oluliseks äh, fenomeniks on siin ka läbikukkunud riigid kui me neid äh, arenguid ei takista, siis äh, äh, läbikukkunud riigiks saab olema Liibüa. meil tuleb sel teemal kindlasti ka rohkem veel rääkida. suureks probleemiks on Araabia riikide julgeolekuaparaatide mm, nõrgenemine, eriti just nendes riikides, kus toimus Araabia kevad Eh, need julgeolekuorganisatsioonid olid tihtipeale repressiivsed, seetõttu on eh, neid nüüd nõrgestatud. Eh, nad ei pidanud kinni inimõigustest. ja loomulikult see kõik on meie jaoks väga suureks väljakutseks probleemiks on kasvavad pinged sunniitide ja šiiitide vahel, olgu selleks siis äh, ka näiteks Iraani ja Saudi Araabia vahelise konkurentsi äh, suurenemine. ja mida me siis oleme viimasel kahel aastal äh, näinud? nii äh, siseselt kui väliselt oleme teinud palju tööd, äh, mainin seda kiiresti. Euroopa Liidus äh, oleme teinud koostööd äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel ja samuti oleme me teinud koostööd äh, üheksa liikmesriigi siseselt Euroopa Liidus. Need on riigid, mis on kõige rohkem seotud äh, välisvõitlejate probleemiga. osad riigid on palunud tööde kiirendamist ja see on andnud lisahoogu juurde koosolekutele Washingtonis, ÜRO Julgeolekunõukogus ja on võetud Äh, vastu ka kaks Julgeolekunõukogu resolutsiooni äh, kakskümmend üks seitsekümmend, kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võttis äh, sisejulgeolek, siseasjade nõukogu vastu meetmed võitlemaks välisvõitlejate vastu. ka mina ise pakkusin välisteenistusele välja konkreetseid meetmeid võitlemaks selle fenomeni vastu kõigepealt tuleb alu saada fenomenist kui sellisest äh, paremini, tuleb profileerida neid, kes lähevad Süüriasse ja Iraakida, äh, tuleb vaadata, milline on nende motivatsioon ja milline on nende äh, modus operandi. meil tuleb teha maksimum selleks, et takistada nende isikute lahkumist Euroopa Liidust, et nad saaksid liituda, et nad ei saaks liituda terroristidega Süürias ja Iraagis. meil tuleb ähm, avastada nende kasutatavaid ebaseaduslikke transporditeid, äh, tuleb need läbi lõigata ja samuti tuleb äh, mõelda strateegia välja, mida teha nendega, kes tagasi pöörduvad võitlemast ja tuleb äh, nad võtta vajaduse korral krimaal, kriminaalvastutusele. mainin ka lühidalt meetmeid, mida me oleme tarvitusele võtnud viimase pooleteise aasta jooksul. esiteks takistamaks äh, noori eurooplasi äh, liitumast äh, džihadistidega, see on nüüd kõige keerulisem tegevus, tuleb mõista radikaliseerumise protsessi, tuleb mõista, miks inimesed tunnevad, et neil on vajadus minna Süüriasse, Iraaki komisjon moodustas aasta tagasi ekspertide grupi, mis tegeles radikaliseerumisvõrgustike uurimisega. Nad kaasasid ka palju äh, eksperte ja töötasid välja parimaid praktikaid, äh, kuidas selle fenomeni vastu võidelda. me oleme äh, üritanud neid parimaid praktikaid liikmesriikides ka rakendada ka kohalikul tasandil, me oleme koolitanud äh, õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, kohalikku äh, politseid, vanglapersonali. me äh, soovime niivõrd pea kui võimalik juba varajases faasis avastada radikaliseerumist. me soovime läbi viia kohalikul tasandil deradikaliseerumise programme ja parandada ka kommunikatsiooni selles valdkonnas. me soovime jõustada suure internetiplatvormiga, äh, see on esimene nii-öelda Twitteri sõda, me peame tegema koostööd suurte ettevõtetega, et internetist eemaldada kiiresti illegaalne sisu, aga samuti äh, on meil vaja saata interneti kaudu välja oma ähm, vastuteated, oma reageering. teiseks, komisjonides on palju räägitud sellest, et kuidas paremini avastada kahtlast äh, reisimist. mul konkreetseid viimaseid statistilisi andmeid ei ole, aga äh, on suudetud avastada umbes kuuskümmend protsenti äh, nendest, kes soovisid võitlema minna näiteks Süüriasse või Iraaki, ja seda suuresti tänu äh, Facebookile, sellepärast et paljud äh, võitlejad on äh, üsnagi nartsissistlikud ja nad panevad endast üles pildid Kalašnikovidega ja nii edasi. ühesõnaga, mida me siis teeme nendega, kes avastatakse? luureasutused ja politsei ütlesid, et neil on ilmselt soov lahkuda, kõige parem oleks mobiliseerida praegused võimalused, mis meil on, näiteks Schengeni infosüsteem Äh, rakendada kontrolle välispiiridel, äh, kaasada Europol, Interpol. aga kui ei ole suudetud avastada inimeste soove, siis äh, üks võimalus, kuidas avastada kahtlast reisimist, on kasutada PNR andmeid, ma tean, et see ei ole populaarne siin kojas nõukogu on nende küsimustega tegelenud äh, aktiivselt, äh, ka komisjon on tegelenud aktiivselt, äh, et optimiseerida neid vahendeid ja võimalusi, mis meil on. Schengeni infosüsteemi osas teeb komisjon koostööd liikmesriikidega, et leida neid viise, kuidas äh, parandada Schengeni infosüsteemi äh, sisendeid, mis tulevad äh, politseiasutustelt äh, ja julgeolekuteenistuselt, juure, luureteenistustelt, nii et kui kontrollitakse inimesi kas Schengeni ala siseselt või välispiiridel, et siis tuleks kohe välja, kui neil ongi seos Süüria või Iraagiga ministrid arutasid oktoobri alguses ka seda, kuidas parandada kontrolli välispiiridel. Nad palusid komisjonil kontrollida, kuivõrd meil oleks võimalik panna paika ühised äh, indikaatorid ja viia need sisse Schengeni käsiraamatusse, nii et kõikidel välispiiridel toimuksid kontrollid harmoneeritumalt, et oleks võimalik äh, kontrollida, kas inimesed on tagaotsitavad, kas nad on süsteemi sees ministrid otsustasid, et liigutakse edasi reisidokumentide äh, elektroonilise süstemaatilise kontrolli suunas. praegusel hetkel on olukord selline, et kontroll on puhtalt visuaalne, piirivalvur vaatab äh, passi, vaatab, kas see pass näeb hea, normaalne välja, kas sellega on kõik korras, aga ta ei pane passi lugejasse, ta ei äh, kontrolli äh, Äh, selle dokumendi äh, kehtivust andmebaasist, ta ei äh, kontrolli näiteks Europoli andmebaasist, kas tegemist on kadunud, varastatud või ära võetud passiga. aga see on väga oluline. see kõik ei tohiks kaasa tuua pikemaid äh, järjekordi lennujaamas, sest meil kõigil on ju elektroonilised äh, passid, meil on biomeetrilised passid äh, ja selle saab kiiresti lugejast läbi tõmmata, vaadata, kas see on äh, võltsitud dokument või mitte. palun üritage kokku võtta, ütleb esimees. mis puudutab nüüd neid tagasipöördujaid, siis me üritame vahetada omavahel parimaid praktikaid meil on vaja kriminaalmenetluslikku vastust äh, ka äh, sellele teemale ja kindlasti äh, sellest räägib ka kolleeg Michel Kuniks. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa ütleb, et meil on vaja spetsiifiliselt äh, sätestada seadusandluses ka selline fenomen, mis puudutab äh, välismaale äh, võitlema minemist. aga tõendeid koguda on väga keeruline, me ei ole ju äh, Süürias, Iraagis ähm, koha peal esindatud, nii nagu see oli Afganistanis või Iraagis esimesel ajal. nii et tõendeid on väga keeruline koduda ja liikmesriigid kaaluvad mitmesuguseid alternatiivseid viise, kuidas äh, oleks võimalik lihtsamalt selle fenomeniga toime tulla. mina kõige rohkem pööld-, pooldan seda lähenemist, mis võeti hiljuti vastu Prantsuse parlamendis, see võimaldab äh, takistada isikul äh, riigist äh, lahkumist, kui on piisavalt tõendeid selle kohta, et ta võib minna välisvõitlejaks, siis on võimalik isikult pass ära võtta, kohtus võib seda muidugi või vaidlustada. ühesõnaga, siis ei äh, ole vaja tõestada, et keegi võitles tõesti terroristide poole, seda on väga keeruline teha, vaid me äh, takistame isikul äh, lahkumist riigist. kuna aeg on peaaegu läbi saanud, siis äh, ma ei lähe siin detailidesse äh, välisaspektide osas juhin tähelepanu lihtsalt sellele, et äh, välisasjade nõukogu võttis vastu strateegia selle välisvõitlejate äh, fenomeni välisaspektide kohta. see tähendab seda, et äh, välisteenistus ja komisjon peaksid toetama teisi Äh, päritoluriike, äh, ainult Euroopa Liit ei ole puudutatud sellest, vaid Põhja-Aafrika, Balkani riigid näiteks, sealt äh, tuleb tuhandeid, mitte sadu, kui mõelda näiteks Tuneesia sugusele riigile, siis juba kolm tuhat Tuneesia kodanikku on Süürias võitlemas üheksal tuhandel on takistatud riigist lahtumast, neil on tuhandeid ka mujal ja, ja samuti Pärsia lahe riikidest tuleb välisvõitlejaid. nii et äh, kõik riigid peavad äh, töötama välja strateegia, kuidas sellele vastu seista, meil on vaja paremat äh, piirihaldussüsteemi ja on vaja teha koostööd ka lennunduse ja politsei ähm, teenistuste valdkonnas. aga me ei räägi mitte ainult sellest, kuidas äh, võidelda välisvõitlejate vastu, vaid me räägime ka äh, ISISe vastasest äh, võitlusest. me üritame praegu välja töötada strateegiat Süüria ja Iraagi kohta, mis täiendab neid äh, sõjalisi lööke, mis praegu antakse poliitiliste meetmetega. meil tuleb äh, väga palju ära teha, et toetada Iraagi uut valitsust. see on palju kaasavam kui eelmine valitsus, aga nad peavad arendama välja kiiresti kaasavad poliitikad, et äh, tõrjuda kõrvule need, kes on toetanud äh, džihadiste Iraagis ja tuleb kindlasti tegeleda ka nende sunnihõimudega, kes äh, tundsid, et nad on eelmise valitsuse poolt täiesti kõrvale jäetud, see puudutab ka endisi Husseini armee sõdureid. meil tuleb tegeleda ka Türgiga tuleb kaasata Türgi oma poliitikatesse ja kindlasti tuleb kaasata Pärsia lahe riigid, äh, sellepärast et sealt tuleb tihtipeale väga palju raha äh, võitlejatele ja tuleb kaasata ka Iraan ja Venemaa oma tegevustesse. nii et äh, kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka ideoloogilistele aspektidele ja koguda andmeid sõjakuritegude ja inimsuste vastaste kuritegude kohta. nii et äh, me oleme suunanud tõesti väga palju energiat äh, sellele, et võidelda välisvõitlejate fenomeni vastu ja meil tuleb äh, veelgi rohkem investeerida võitlusesse ISISe vastu. suur tänu, ja teie sõnavõtt äh, tõesti näitab seda, et te peaksite ka võib-olla mõtlema selle peale, et te sobite hästi poliitiku ametisse, te läksite niimoodi mõnusalt üle aja mind ignoreerides, mida tihtipeale ka mu kolleegid siin saalis teevad. aga jah, meil äh, kuusteist saadikut äh, soovivad siin äh, sõna, soovivad teile küsimusi esitada. Teie olete eksperdid, ma tahan, et äh, liikmetel oleks võimalus küsimusi esitada ja teil oleks võimalik ka endale küsimustele vastata. väga oluline on, et oleks võimalik siin käsitleda ISISe küsimust, samuti PNR andmete küsimust, kui te seda mainisite, siis paljud kolleegid tõesti vägagi, ma nägin, reageerisid sellele nii et äh, järgmisena ma tahaksin nüüd anda sõna äh, Rob äh, Wainwrightile, kes on mitmeid kordi siin komisjonis käinud. nii et nüüd palun ülejäänud sõnasaajad piirduge nii viie kuni kümne minutiga, sellepärast et ka parlamendisaadikud soovivad sõna saada. nii et ma tahaksin vältida seda, et äh, ühel või teisel saab siin aeg äh, otsa. Rob, ähm, sina oled ähm, britt, no mitte päris britt, aga ütleme siis äh, Walesist. Ähm, et sa kindlasti tuled toime ajast kinnipidamisega. Rob, tee oma ettekanne. ja peatu kindlasti ka PNR-il ja muudel andmetel, mis kolleege huvitavad. kui ma õigesti aru sain, siis kümme minutit Walesi keeles ja siis on loomulikult äh, kakskümmend minutit, sest Walesi keel on väga pikk keel. Äh, tere päevast, äh, kolleegid, olen esimest korda selle komisjoni uue koosseisu ees, niisiis kõige paremad soovid kõigile, kes siia on valitud me räägime tõsisest ohust ja ma võib-olla mainiksin mõningaid punkte, millele Žill juba tähelepanu juhtis. me oleme sellises priviligeeritud positsioonis, me saame jälgida terrorismi ohtu, saame koostada iga-aastast aruannet, mis teie ees on. esimees juba viitas sellele ja terrorismi vallas on toimunud terve rida huvitavaid arenguid Äh, viimasel aastal on tegelikult terroristlike rünnakute arv Euroopas vähenenud, nii et seda ei maksaks ära unustada. aga selle üldise langustrendi taustal on, äh, tuleb tunnistada, et see langus on põhiliselt äh, tingitudki sellele, et separatistlik terrorism ei ole enam niivõrd suur probleem Euroopa Liidus. nagu Žil just ütles, praegu on murettekitavaks märgiks hoopis, eh, hoopis eh, ohud, mis on seotud religioosselt inspireeritud terrorismiga, on Al-Qaeda ja Islamiriigiga Äh, me toimu-, olid siin Brüsselis äh, juutide vastased rünnakud, äh, rünnakud hiljuti Kanadas ja on paljud juuliorganid teatavad, et selliste usuradikaalide tegevus Euroopas on aktiveerunud ja loomulikult on kasvanud ka terrorismisüüdistusega arreteeritute hulk. ma olen Žili hinnanguga nõus, mis puudutab välisvõitlejaid, see suurusjärk on natuke teistsugune Äh, see terrorismi oht, millega me Euroopas praegu silmitsi oleme, on võib-olla kõige suurem kui viimase kümne aasta jooksul, arvestades nii paljude inimestega, need inimesed, kes Süüriasse ja Iraaki lähevad, neid on tuhandeid see konflikt on äärmiselt vägivaldne ja radikaliseerunud võrreldes jällegi teiste konfliktipiirkondadega. ISIS on väga tugev, see on väga ligitõmbav, ta äh, värbab inimesi interneti teel ning mõningane terrorismitegevus ei ole seotud mitte ainult nende inimestega, kes on läinud Süüriasse või tagada näiteks Kanadas toime pandud rünnaku Äh, oli sa-, ründaja oli küll inspiratsiooni saanud seal toimuvast, aga polnud seal kunagi ise käinud, nii et, et probleem on palju tõsisem, kui me arvame ning äh, interneti vahendusel äh, see, selle probleemi vastu võitlemine on ka äärmiselt oluline ja Äh, rohkem kui kunagi varem on äh, see terrorismioht ära kasutamas neid vabadusi, mida meie naudime siin Euroopas ja mujal läänemaailmas ja me internet, interneti kasutamise vabadus, seda äh, rikutakse iga päev, samuti sotsiaalmeediat kuritarvitatakse ja rikutakse ka liikumisvabaduse äh, põhimõtet. meil on väga palju inimesi, kes reisivad Schengenis ja seega on korrakaitseorganitel tõesti väga raske nende liikumisi jälgida. niisiis, nagu ma ütlesin, kõik need faktorid kombineeruvad, tekitades siis selle tõsise probleemi, millega me praegu silmitsi oleme. me peame reageerima mitmel tasandil, ma ei hakka enam kordama seda, mida Žill ütles ja mida teised ilmselt hiljem ütlevad. õiguskaitse aspektist juhiksin tähelepanu vaid kolmele asjale. kõigepealt selleks, et või võidelda siis interneti probleeme selleks on vaja eh, era- ja avaliku sektori vahel tihedamat koostööd, eh, tehnoloogiafirmadega meil on vaja palju eh, rohkem koostööd selleks, et võidelda seda, selle vastu, kuidas sotsiaalmeediat ära kasutatakse. mulle valmistab muret see, et selles Snowdeni järgses keskkonnas on paljude tehnoloogiate äh, firmade suhtumine mitte teha valimijatega tihedat koostööd, nende äh, valitsejatega tihedat koostööd, nende kommertshuvid lähevad teises suunas. Äh, me oleme kuulnud Google'i ja Apple'i ja teiste plaanidest, millel on siis konkreetselt sellised vaikimisi krüpteerimisseadmed, mis ei võimalda korrakaitseorganitele üleüldse nendele seadmetele juurde pääseda. nii et, et tegemist on tõesti murettekitavate arengutega ajal, kui meil oleks seda avaliku erasektori koostööd kõige rohkem vaja ning ma arvan, et see on väljakutse, millega me kõik peame tegelema, siis digitaalne tegevuskava, tulen selle juurde tagasi Äh, kuna mind on siia komisjoni kutsutud ka järgmisel nädalal, et ma räägiksin rohkem küberjulgeolekuga seonduvatest küsimustest. teiseks, äh, õigusandlus, seadusandlus, ma leian, et meil on tõesti vaja äh, broneeringu info kohta sellist tasakaalustatud õigusakti, see kindlasti aitaks meil lahendada osaliselt probleemi, kuidas terroristid ära kasutavad liikumisvabadust. aga õigusloome poole pealt tahaksin rõhutada, et enamasti on õiguslik keskkond juba üsna täiuslik. parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid on viimase kümne aasta jooksul teinud väga hea tööd selleks, et äh, võtta vastu äh, meetmed, mida korrakaitseorganid saavad kasutada, näiteks ühtsed uurimismeeskonnad, samuti meetmed, mis puudutavad terroristide rahastamist, äh, olulist politsei ja kohtuorganite koostööd, Eurojusti ja Europoli koostööd ja loomulikult liikmesriigide asutused peavad hoolitsema selle eest, et nad need õigusloomes äh, olemasolevad meetmed täiel määral ära kasutaksid, selleks et me saaksime väga tugevalt reageerida sellele ja teistele ohtudele. häid märke on selles vallas, näiteks möödunud aastal on oluliselt äh, kasvanud see, äh, kuidas kasutatakse terroristide rahastamise jälgimise programmi Euroopa Liidu asutuste poolt. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Äh, esitati üle kolmesaja taotluse siis liikmesriikide poolt, kes selle probleemiga tegelesid, nii et, et see on peaaegu kümnekordne kasv võrreldes varasemate aastatega. ja samuti on äh, kontaktid Europoliga selles vallas tihenenud, jah, kindlasti ei ole nad äh, samal tasemel veel, mis on ohuga proportsioonis aga sellele vaatamata me kasutame ära neid unikaalseid võimalusi, mis Europolil on selleks, et osutada mõningaid teenuseid liikmesriikide vastavatele ametkondadele me oleme loonud äh, uue äh, äh, programmi Focal Point Travelers, mis võimaldab meil siis vahendada infot turvalises keskkonnas kõigi liikmesriikide terrorismivastaste asutuste vahel, nii et, et meil on üle-euroopaline ülevaade Äh, kahtlusaluste äh, arvust ja ma tean, et keegi me teilt täpselt ei tea, kui palju meil neid on, me peame selle pildi Euroopa tasandil kokku panema. me peame neid andmeid kasutama ja tegema kindlaks need, kes kujutavad endast kõige suuremat terroriohtu, nende inimeste hulgas, kes võib-olla sinna piirkonda lähevad süütul eesmärgil ja siis tuleks kasutada Euro-, Europoli ainulaadseid koordineerimisvõimalusi selleks, et teostada edukaid piiriüleseid operatsioone. nii et, et me oleme praegu loo, loomas sellist uut ad hoc äh, rakkerühma stiilis äh, struktuuri, aga selgelt peavad liikmesriigid siis ära kasutama meie teenuseid ja ka teisi võimalusi, mis Euroopa Liidus on. Äh, seitse minutit ja viiskümmend üks sekundit oli minu sõnavõtt, aitäh. aitäh jah, see, ma ei taha kuidagi teie tööd alahinnata, see on äärmiselt oluline. paljud küsimused on mõeldud teile aga nüüd saab sõna proua Kuniks, kes on Eurojusti eh, president. aitäh, esimees. Eh, mina olen belglane ja ma üritan siis ka kõneajast kinni pidada, üritan jääda kümne minuti piiresse, mis mulle on eraldatud. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud libekomisjoni liikmed, mul on väga hea meel siin olla ja jagada teiega mõtteid mõtteid, ähm, mida me Eurojustis oleme teinud ja me oleme olukorral silma peal hoidnud äh, juba kümmekond aastat. Äh, olukord on tõesti tõsine, eriti välisvõitlejate arv kasvab. tegemist on vahetu ohuga, ohuga, äh, millega me peame tegelema ühiselt ja ka ühiselt lahendama ning mina paluksin, et me töötaksime tõesti välja ühise lähenemise. Rob juba kõneles väga paljudest äh, õigusaktidest, mis on vastu võetud, need said alguse tegelikult juba pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid ja need seadused on võimaldanud siis Euroopal välja töötada ühise lähenemise osaluseks terroriorganisatsioonides ning kahe tuhande neljandal aastal, kui toimus Madriidi pommirünnakud, kaks tuhat viis pommirünnakud Londonis, siis kõik need rünnakud on aidanud meil äh, oma tööd paremini teha äh, tänu seadustele, mis pärast seda vastu võeti, me oleme parandanud koostööd kuritegevusega võitlemiseks ja kahe tuhande viiendal aastal nõukogu võttis vastu otsuse, mis nägi ette, et meil on vaja Äh, liikmesriikides terrorismivastase võitlusega tegelevaid prokuröre selleks, et me saaksime vahetada infot, saaksime vahendada äh, parimaid äh, kogemusi ja et me saaksime siis jagada infot kõigiga ja kahe tuhande kuuendast aastast Eurojust siis pidevalt ühendab kahe kahekümne kaheksat äh, liikmesriikide terrorismivastast äh, võitlusorganisatsiooni ja tegemist on tõesti äh, väga väärtusliku analüüsi ja, ja ideede rühmaga ning tõepoolest nende inimeste panus siis kahekümne kaheksa liikmesriigi terrorismiga tegeleva isiku panus on olnud väga hea kahe tuhande kaheksandast aastast võimaldame kõigil kohtu- ja politseiorganitedel tegeleda ka millegagi, millega varem ei saanud tegeleda. nimelt äh, koolitused, väljaõpe, avalik provotseerimine, värbamine ning me näeme, et alates kahe tuhande kaheksandast aastast on liikmesriigide politsei ja kohtuasutused tõesti väga hästi ära kasutanud neid uusi võimalusi mida me teeksime täna, kui selliseid kuritegusid ei oleks? me oleme komisjonilt saanud raporti nende äh, äh, meetmete ülevõtmisest liikmesriikide seadusandluses ja olukord on päris hea, kakskümmend kuus liikmesriiki on need uued äh, kuriteoliigid oma seadustesse sisse pannud ja ainult kaks riiki pole seda siiani veel teinud, nii et see on väga hea tulemus. Äh, niisiis äh, praktilisest vaatevinklist äh, viidatakse siis ka nendele kuritegudele üha rohkem kriminaaljuurdluste käigus. nii et, et see on hea, aga samas tekitab see ka muret, sellepärast et mm, osad kuritegevuse liigid, kuritegelik käitumine ei äh, võimalda äh, seda uurida ja, ja inimesi kohtu ette alla anda. näiteks passiivne väljaõpe. Äh, kõikides riikides ei ole selle probleemiga tegeldud, näiteks kaudne provotseerimine Äh, üksikult tegutsejate värbamine, nii et, et see süsteem ei ole veel veatu ning äh, kui me kuulame, mida äh, ÜRO-l on öelda, kui me vaatame ÜRO resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa, millele Žil viitas, siis asi on selge. kõik riigid peaksid välja töötama siis süsteemi, Äh, mis võimaldab meil kõigil võrreld-, võidelda terrorismi eesmärgil ränd-, reisimisega ja võib-olla me peaksime äh, mõtlema, kas õiguslik raamistik, mis meil praegu olemas on, on piisav, kas see on tõhus, kas see on piisavalt tõhus või peaksime me mõtlema äh, ühisnimetajatele ning ühiselt edasi liikuma selleks, et leida äh, võimalus, äh, kuidas liikmesriigide asutused saaksid nende uute nähtustega tegeleda. Äh, läbi võrgustiku oleme me näinud ka, et Euroopa Liidus on ka eriarvamused äh, selles osas, kuidas probleemile läheneda mõnedes riikides, näiteks üheksas riigis, keda probleem kõige rohkem puudutab, on riiklikul tasandil loonud üsna palju mehhanisme Äh, kasutades sellist multidistsiplinaarset lähendamist kogukonna tasandil, politseitöö, haldustöö, äh, radikaliseerimisprogrammid, äh, koostöö julge- ja luuretalituste vahel, politsei vahel ja koostöö siis ka kohtuorganitega Need on näited, mis äh, võib-olla vajaksid, äh, sellised asjad võib-olla vajaksid arut-, arendamist ka teistes riikides, mida probleem eriti puudutab. samuti oleme, oleme näinud, kuidas mõnedes riikides äh, kes keskendutakse kõigile noortele, kes riigist lahkutakse. olgu tegemist meeste või naistega, tervete peredega Äh, kui me selle nähtusega Eurojustis tegelema hakkasime, siis me rääkisime kuskil umbes sajast välisvõitlejast, eelmisel aastal oli neid juba seitsesada ning sel aastal käib jutt rohkem kui kahest tuhandest, nii et, et probleem muutub üha tõsisemaks, aga kohtuasjade puhul me ei näe, et, et süüdistustega liigutakse samas tempos me teame, et mõned riigid intervjueerivad kõiki tagasipöördunud, aga mõned äh, lihtsalt arreteerivad ja jälgivad kõiki tagasipöördunud ning mõnedes riikides äh, äh, liigitatakse neid tagasipöördujaid, need tagasipöördujad, kes tegelevad värbamisega, need, kes tegelevad väljaõppega, need, kellel on terroristlikud kavatsused ja kes kavatsevad korraldada terrorirünnakuid, nii et, et on erinevad tagasipöördujate kategooriad, erinevad riigid lähenevad neile erinevalt arvestades kõiki neid väljakutseid, mis kohtukoostöö ees seisavad ja neid on väga palju, me Äh, tõendite kogumine, näiteks tõendite vastuvõetavus, me näeme, kuidas massiivselt kasutatakse Internetti, sotsiaalmeediat, Skype'i, äh, kõiki meediakanaleid. ja seetõttu ei ole eriti kerge tõendeid koguda ja leida selliseid lubatavaid tõendeid, mis on äh, õigusriigi põhimõtetega kooskõlas ja ma arvan, et Europol, Eurojust ja kohtuasutused ühiselt äh, meie peame kaitsma õigusriigi põhimõtteid ning meie peame hoolitsema tõesti selle eest, et tõendeid kogutakse kooskõlas reeglitega. veel üheks suureks probleemiks on finantsalased uurimused, Žil viitas neile, pantvangide võtmised, väljapressimised Äh, on olemas äh, seos organiseeritud kuritegevuse ja terroritegevuse vahel, äh, sealhulgas ka välisvõitlejate tegevuse vahel ning lõpetuseks veel üks asi, mida meie tahame Eurojustis, meie tahame sellist võrgustikku, mis teeb koostööd ka näiteks Türgi, just nendes küsimustes inimestega, kes tulevad Türgist, Lääne-Balkanilt meil on vaja äh, terrorismivastase võitluse teemalisi kohtumisi, kus me saame äh, siis tõesti arustada, kuidas oma kriminaalpoliitikat täiustada ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me oleme välja töötamas raportit, mis käsitleb kõiki neid asju Äh, õiguslikku reaktsiooni ja me esitame selle siis ähm, äh, ministrite nõukogule detsembri alguses ning lõpetuseks tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on välja töötada siis äh, ühine lähenemine sellele probleemile. me ei tohi oma võitlust killustada meil on vaja samas tagada ka julgeolek ja, ja selleks me peame võitlema ühiselt selle haiguse vastu. Ehm, seda võiks võrrelda vähiga, kui me sellele õigeaegselt ei reageeri, siis võib-olla on liiga hilja niisiis ehm, ma palun teid pärast neid rünnakuid Brüsselis kahekümne neljandal mail ehm, Antwerpenis toimunud kohturünnakuga, kus oli ligemale nelikümmend viis äh, värbamisvõrgustiku liiget kohtu all. Äh, võib-olla pärast äh, ÜRO raporteid on jah, nüüd on meil on olemas kõik, mis vaja, et edasi liikuda ja tänan tähelepanu eest. aitäh. ja ma tõesti kutsun viimast kolme kõnelejat üles tegema lühidalt, sellepärast et meil on juba väga pikk nimekiri saadikutest, kes soovivad sõna võtta ja ma tahan, et teil oleks võimalus neile ka vastata. niisiis. järgmisena saab sõna proua Marinaki, kes on Euroopa välisteenistusest. aitäh, esimees Eh, jah, mul on eriti hea meel ja au eh, osaleda sellel üritusel Euroopa välisteenistuse nimel. meie arvates eh, on tõesti oluline pöörata tähelepanu kogu selle terrorismivastase võitluse mm, välisele aspektile see välisdimensioon meie tegevuses jääb tihtipeale varju, kui me räägime terrorismivastasest võitlusest. loomulikult me oleme kõik nõus, et sisejulgeolek ja väli, välisjulgeolek on omavahel seotud, eriti kui tegemist on sellise küsimusega nagu välisvõitlejad. me kõik teame, et konflikti olukord Süürias ja Iraagis on midagi, millest ajalehtedes pidevalt kirjutatakse. ning mina olen siis viime-, üks Egiptuse rühmitus on niimoodi avaldanud toetust siis võitlusele, mis seal peetakse ja selliseid rühmitusi on üha rohkem Äh, nagu ma ütlesin, ISIL ei peaks olema ainukene asi, millega me tegeleme. Äh, Shabbat al-Nusra ja teised organisatsioonid, väiksemad äh, rühmitused, kes on Al-Qaeda liitlased, väärivad ka meie tähelepanu. ÜRO on koostanud siseraporti, mis peaks ka varsti ametlikult avaldatama, see on osaliselt juba ajakirjandusse lekkinud selles öeldakse, et Euroopa kodanike hulk, kes ISILiga Süürias ja Iraagis äh, ühinevad, on pidevalt kasvanud ähm, ning äh, äh, nagu ma ütlesin, see tõus siis on pidev Al. Al-Qaeda, Al-, allakäik on toonud kaasa džihadistliku entusiasmi plahvatusliku puhangu ning välismaised džihadistid, kes lähevad Iraaki ja Süüriasse, neid on väga palju ning äh, neid on ligemale tuhat viissada inimest erinevatest maailma riikidest, nad on läinud siis äh, Äh, Süüriasse ja Iraaki selleks, et ISILi ridades võidelda või teistes sarnastes äärmuslikes rühmitustes ning äh, nad on väga hästi koostööd teinud, vaatamata sellele, et nende taust on niivõrd erinev. kolm tuhat äh, või enamgi neist on Euroopa Liidu kodanikud, nagu eelkõnelejad juba ütlesid ning meile valmistab väga suurt muret selline äh, Äh, nähtuse regionaalne levimine, sellepärast et äh, teised riigid äh, selles piirkonnas võivad samuti kannatada, kui konflikt ka sinna levib. oht on palju suurem ja palju sügavam me teame, et Al-Qaeda ja kõik tema erinevad harud on endiselt väga tõhusad, nad on endiselt olemas me oleme olnud tunnistajaks rünnakutele Somaalias, Jeemenis, Pakistanis, Nigeerias, on olnud inimeste röövimised, vägistamised, tüdrukute röövimised Boko Harami poolt Nigeerias. Eh, on olnud mõrvad sõjaväehospitalis, eh, vaktsineerimistöötajate mm, eh, hukkamine Pakistanis, need on mõned näited vaid mm, jah, ISIL Süürias ja Iraagis on meie tegevuskava kõige olulisemal kohtul, aga meil on terroriste rohkem ka teistes riikides, üle kümne tuhande terrorirünnaku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kaheksateist tuhat on juba olnud sellel aastal. niisiis ei maksa unustada, et suurem osa kõikidest nendest terrorismitegude ohvritest ligemale üheksakümmend protsenti on moslemid. meie ülesanne Euroopa Liiduna on välja töötada konkreetne jätkusuutlik reageering, mis Äh, peaks olema osaks Euroopa Liidu terrorismivastasest võitluse strateegiast ja meie eesmärk peaks olema võidelda terrorismi vastu kogu maailmas, austades samas inimõigusi, teha Euroopa turvaliseks, võimaldada inimestel elada õiguse, turvalisuse ja vabaduse tingimustes. Euroopa Liidu äh, Äh, terrorismi, välisterrorismi vastane võitlus äh, langeb kolme suure, suurde valdkonda, kõigepealt rahvusvaheline lähenemine ja poliitiline dialoog. Äh, meil on vaja suurendada suutlikkust selleks, et ohuga toime tulla ja Euroopa Liit peab selles protsessis olema liidri kohal. rahvusvahelises lähenemises kuueteistkümnendal oktoobril me olime Ahveti ja Libe Äh, ühisistungil, seal oli Jean-Paul Abordeux, kes on äh, ÜRO äh, peasekretäri asetäitja ja CPD asedirektor ning tema väga sõnaosavalt Äh, miks äh, nendele välisvõitlejatele tuleb läheneda globaalselt. meil on tõesti resolutsioon kakskümmend üks, seitsekümmend kaheksa, kõik liikmesriigid, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, toetanud seda resolutsiooni ning me oleme Äh, viimasel minutil New Yorgis äh, saanud ka, ka nii kaugele, et Euroopa Nõukogu president siis esile, esitles, esines Julgeolekunõukogu ees ja edastas meie ühise sõnumi. Need teemad, millele me peaksime keskenduma, äh, puudutavad tõepoolest kriminaalõigust, korrakaitset, kõike seda, kuidas terrorismiga võidelda ning äh, me peaksime aitama hätta sattunud riike, nii et, et nad tõesti suudaksid oma kohustusi täita. ja see on see kontekst, äh, kus oleme ÜRO-ga teinud tihedat koostööd ning me oleme nüüd öö, äh, otsustanud siis välja tulla teed rajavate algatustega resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa ellurakendamiseks me oleme tugevdanud seda sõnumit poliitilises dialoogis USA-ga kahekümnendal oktoobril ning me oleme koos ÜRO-ga äh, korraldanud siin äh, Brüsselis äh, kõigi terrorismivastavaistluste regionaalsete keskuste konverentsi selleks, et me eh, töötaksime välja konkreetsed meetmed, kuidas enneta, ennetada, kuidas võidelda vägivaldse eh, ekstremismiga ja ka vägi, välisvõitlejatega ja samuti oleme vastu võetnud eh, kahekümnendal oktoobril välisministrite kohtumisel välisvõitlejate vastase strateegia, kes siis keskendusime Süüriale ja Iraagile ning äh, me koos oma kolleegidega komisjonis tahame välja töötada ka konkreetseid ennetavaid äh, projekte Süüria ja Iraagi suunal, et ära hoida radikaliseerimist ning üritame toime tulla ka siis äh, terrorismivastase võitlusega tule-. <laughs> ma ei andnud teile märku, et te peaks lõpetama, ütleb esimees, mul lihtsalt kukkus haamer käest. jah, ma tean, et te tahate rääkida kõigest, millest välisteenistus on teinud ja ma väga imetlen seda, mida te olete teinud. meil on juba üheksateist saadikut, kes on soovinud sõna saada ja ei ole kasu, kui te väga pikalt räägite välisteenistuse tegudest. palun hakake lõpetama ja ma palun, et ülejäänud kolleegid piirduksid ainult kuue minutiga, sellepärast et äh, Äh, niimoodi ei õnnestu meil kõigile üheksateistkümnele äh, sõna anda, <laughs> okei okay.. hästi, esimees, äh, ma tahaksin keskenduda inimõigustele, sest et see on kõigi jaoks prioriteetne ning mis puudutab terrorismivastast võitlust, ähm, meil on nimekiri siis, millest me peame lähtuma kõigi oma terrorismivastase võitluse projektidest kolme, kolmandates riikides ja me oleme siis äh, teinud koostööd ÜRO-ga, USA-ga, Venemaaga, Kanadaga, Austraaliaga, samuti Türgiga, Saudi Araabiaga, Pakistani, India ja teistega lihtsalt selleks, et äh, hoolitseda, et äh, kõik meie rakendamise alased jõupingutused lähevad samas suunas ning lõpetuseks meie mitmepoolne koostöö Euroopa Liidus Äh, ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi kontekstis. siin oleme edendanud selliseid olulisi algatusi, mis puudutavad terrorismivastast võitlust, äh, ekstremismivastast võitlust. meil on Abu Dhabis äh, selline keskus olemas, mis millele oleme eraldanud ligemale viis miljonit eurot ning osaleme väga aktiivselt Euroopa Liiduna ka äh, Äh, ülemaailmses tegevuses, oleme eraldanud äh, vastupidavusfondile ligemale kaks miljonit eurot ja rahvusvahelises äh, põhiõiguse instituudis, mis Maltas. nii et, et oleme niimoodi tõesti aidanud kõikidel riikidel tegutseda meile sobivas tempos ja olen valmis vastama küsimusele. Teie Äh, äh, võib-olla tahate vastata, aga ma ei usu, kas on võimalik neid kõiki esitada. kakskümmend üks liiget on soovinud juba küsimusi esitada ja ma soovitan siis äh, ülejäänud kõnejatel piirduda ainult viie minutiga, sellepärast et rohkem aega meil ei ole. Te ei kaota midagi, kui te ainult viis minutit räägite, pigem te võidate, sellepärast et kolleegid soovivad teiega suhelda, nad tahavad teile küsimusi esitada ja minul on Žillile küsimus, nii et, et viis minutit, palun, mitte rohkem. ja äh, härra Claudio Calzerano järgmisena ja kõik, kes arvavad, et ma olen ebaviisakad, siis te kõik tulete siia tagasi, võib-olla ei tule, sest ma olen nii ebaviisakas olnud. niisiis, viis minutit, palun, ja härra Calzerano. Grazie, signor presidente uh,. Sfrutterò Eh, il tempo che mi è messo a disposizione per spiegare quelle che aitäh! ma tahaksin tuua välja prioriteedid, millest on lähtunud eh, eesistujamaana Itaalia võideldes terrorismi vastu. esmalt, loomulikult soovime parandada operatiivkoostööd eh, terrorismi vastases võitluses ja sellega tegelevate organite vahel meil on koduriigis oma organid ja teame, et äh, võimekus reageerida piisavalt heal tasemel sõltub äh, sellest, äh, kui palju ja kui hea kvaliteediga õnnestub meil infot hankida ja kuidas meil õnnestub teavet omavahel vahetada. eesistujamaana on Itaalia üritanud leida viise, kuidas parendada teabevoogu ja teabevahetust luureametkondade vahel ja õiguskaitseasutuste vahel. kogu Euroopa Liidus soovime, et ähm, kasutatakse mitmerahvuselisi formatsioone, sest äh, välisvõitlejate puhul on ähm, selgunud asjaolud, mis on Euroopa Liidu jaoks ähm, prioriteetsed, teine prioriteet on koostöö tõhustamine naaberriikidega, kus on tõsine välisvõistlejate, võitlejate probleem, näiteks Lääne-Balkani riigid. Nende puhul oleme näinud, et on mm, vastatud sellele võimekusele, oleme samuti üritanud paremini aru saada nendest fenomenidest, selgitanud kui te mõtlete välisvõitlejate peale, siis äh, automaatselt äh, mõeldakse inimeste peale, kes naasevad. inimesed, kes kavatsevad äh, tulla tagasi Euroopa Liitu ja kes võivad meie vastu mingisuguseid samme ette võtta. see toimub, kui ei sekkuta õigeaegselt ja kui ei mõisteta neid üksikuid võitlejaid, niinimetatud üksikuid hunte me ei saa jätta seda ainult politseiametnike õlule või terrorismivastaste võitlejate õlule. Euroopa Liidul on vaja vastavaid strateegiaid, et me mõistaksime korralikult kogu seda fenomeni ja mõistaksime, kui erinevad on erinevad osalejad, mida saab mm, teha vabakond ja mida keegi saavutada soovib mis puudutab äh, õiguskaitsekogukonda, me näeme, et äh, on suured rändevood liikumas, Itaalia ähm, on äh, oluliseks transiitriigiks ja sihtriigiks ja kui me tahame mõista, kuidas see terroristlik maailm ähm, toimib ja kuidas see suhestub rändajatega, siis äh, parimad instrumendid on olemas operatiivalas, nimelt teabevahetus ja koostöö mida me peame äärmiselt oluliseks. ja selleks, et mõista neid äh, nähtusi, ähm, tuleb ka vahetada omavahel häid kogemusi, praktikaid ja õppetunde, millistel riikidel on olnud kõige otsesemad kogemused äh, terrorismivastase võitlusega. Neil on kohustus äh, jagada ka teistega oma kogemusi. selliste riikidega, kes alles loovad vastavaid võimekusi. eesistujana me keskendusime nendele teemadele ja loodetavasti teil tekkis nüüd äh, ettekujutus sellest, millised on olnud meie prioriteedid. ja nüüd äh, härra Sereka, viis minutit äh, komisjoni esindajana, aitäh! minu ülesanne on palju lihtsam, sest suur osa komisjoni tehtavast tööst on juba siin Žilterkovi, Kõrkovi ja teiste kolleegide suust kõlanud ma tahtsin öelda, et lähenemisviis, mille on valinud Euroopa Komisjon viimase aasta jooksul, eelmise sisejulgeoleku strateegia raames, see jätkub, kavatseme seda ka tulevikus kohaldada, sisejulgeoleku strateegia ei lähtu mitte ainult õiguskaitse vaatevinklist, see on terviklik lähenemisviis, mis hõlmab ka ennetavaid meetmeid, aga võib ka kohaldada haldusmeetmeid see tähendab, et kaasatakse kõik äh, asjaosalised, komisjon saab kaasata akadeemilise maailma esindajad, äh, vabakonda ja nii edasi ja me oleme väga rahul nende tulemustega, mille, mida on saavutanud äh, radikaliseerumise vastane võrgustik, mis on kaasanud kohalikke kogukondi, erasektorit ja avaliku sektori esindajaid kõiki kokku. me peame kaasama ka ohvreid, ka see on äärmiselt oluline interneti, sotsiaalmeedia kasutamine. nagu juba mainiti, oleme käivitanud dialoogi internetiettevõtetega, et äh, aidata õiguskaitseasutusi ja korraldada neile koolitusi ja suurendada teadlikkust ja lõpuks äh, teavitustegevused. Ähm, me peame sellele narratiivile vastu seisma, me oleme hakanud äh, finantseerima ühte projekti üks miljon eurot kahe aasta peale eesmärgiga luua rakkerühm, äh, kes tegeleb strateegilise kommunikatsiooniga siseriiklikul mm. tasandil. lõpetaksingi praegu ja kaks minutit alla selle kuulus mulle ka. jah, komisjon tihti läheb ajast üle, aga aitäh, et seekord nii lühidalt hakkama saite. nüüd, kolleegid, annan sõna teile saalis ja teie loal esitan kiire küsimuse Žillile. ma tean, et ta tegutseb selles vallas, teised küsivad reisijate andmete kohta, mina tahtsin küsida uue mm, ühele teemale, millele üks kolleeg keskendus, nimelt oletatavate terroristide äh, sotsiaalmeedia kasutus, me oleme sellest ju teadlikud, aga ta rõhutas seda niivõrd, öeldes, et ettevõtted ei kasutanud äh, krüpteerimist ja olid äh, süüdi, ehk siis praktiline küsimus, kas see rõhuasetus oli õige, kas näiteks äh, krüpteerimine ja IT-turvalisuse teema, kas see on oluline, see tuleb meie digitaalses tegevuskavas esile, me peame ähm, sellele keskenduma ja ka oma küsimusi sellele suunama, see on väga ähm, suur teema, ma tean, et te olete selles osas ekspert ja see oli siis minu küsimus ja nüüd Anna Gomes, palun well,. Um, is... pilt on kohutav ja see kajastab tegelikkust, sest äh, sellest, mida te ütlesite, loen välja, et on tehtud äh, päris palju, aga palju on ka tegemata jäänud. ärge mainige neid äh, Ähm, riike, kes ei ole rakendanud äh, justiitsalasse koostöö äh, võimalusi. mul tekkis küsimus, kas see luurealase koostöö äh, osas on toimunud edusamme? kui ma oleksin terrorist, siis ma valiksin kas ühe või teise nendest riikidest, see oleks lihtsam. kui me räägime justiitskoostööst, kuulaksin hea meelega teie arvamusi, aga ka äh, poliitiliselt, härra Kirkov, riigid, liikmesriigid, kes on ähm, tahtnud loobuda, võtta ära inimestelt kodakondsus, ma ei räägi passide tühistamisest, ma räägin kodakondsuse äravõtmisest, see ei ole mitte ainult äh, inimõiguste vastane, vaid ka läheb vastuollu meie eesmärkidega ja panin äh, tähele, et härra Kerkov tõi välja, kuidas äh, Liibüa on väga problemaatiline. me oleme selle tähelepanuta jätnud ja me oleme vastutavad, äh, on vastutavad olukorra halvenemise eest Liibüas, kellele on üritatud tähelepanu juhtida. ja ma tean, et proua Marinaki ei maininudki Liibüat. Teie, härra Kirgov, tegite seda. Liibüa on suur probleem see on selgelt otseselt seotud Iraagi ja Süüriaga, aga ta asub meile lähemal. ja näen, et äh, mitmed liikmesriigid äh, muretsevad äh, rände tagajärgede pärast, kui me räägime vaesuse tõttu rändest, aga ma ei näe sama probleemi ähm, rikaste rände puhul ähm,, mida me soodustame. me ei äh, jälgi nende rändajate rahastamist ja ma tahaksin küsida härra Rain-, Wainwrighti käest, mida meil õnnestuks teha selleks, et meil õnnestuks tõhusamalt äh, jälgida terroristide liikumisi. Äh, siin oli QRG-st äh, härra Sarajani, kes ütles, et me saaksime mingisuguste isikute jälgimine, näiteks Türgi, Saudi Araabia, Katar need riigid, kes on ähm, ISISe vastu võitlemisel olnud meie partneriteks, aga samal ajal äh, toetanud ja, ja võimaldanud ISISel äh, võimsamaks muutuda. aitäh, äh, härra Toomas Siskovski. aitäh, härra esimees. head kolleegid, tahaksin tänada teid suurepäraste ettekannete eest siin libekomisjonis äh, oleme harjunud äh, sõnavõttudega, mis ei kirjelda tegelikku praegust olukorda ega paku välja tulevikuks lahendusi. kui me saime teada, et taoline koosolek toimub, hakkasin kohtuma luuretalituste ja vabaühenduste esindajatega, samuti sain kokku inimestega kes on teinud tööd äh, islamiriikides, üritades äh, mošeedest äh, andmeid koguda ja mul on mõned konkreetsed küsimused. mis puudutab mošeede küsimust, mulle on räägitud, et kaks-kolm nädalat tagasi ühes Hamburgi mošees toimus kohtumine, seal osalesid ka mõned naised, keda värvati islami võitlejatele abikaasadeks, naisteks. aga nad äh, Iraaki või Süüriasse jõudes äh, on ka teenijate rollis ja neid äh, koolitati, õpetati välja seal mošeedes, eks me ei peaks muretsema mitte ainult nende meeste pärast, kes lähevad võitlema, vaid ka naiste pärast, kes äh, neid abistavad. teame, et äh, naiste kohtlemine on problemaatiline, sotsiaalvõrgustikke mainiti samuti ja paluksin, et te räägiksite sellest, kuidas sotsiaalvõrgustik mm, käitavad ettevõtetega, koostööd teevad ja minu kolmas punkt on järgmine. mida liikmesriigid tulevikus kavatsevad teha selleks, et äh, kiirendada infovahetust, näiteks äh, Tšehhi Vabariik on transiitriik, paljude äh, Ähm, välisvõitlejate jaoks, kes on Tšehhi kaudu tagasi tulnud. aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, tänaksin kõiki, kes äh, on äh, meie ees esinenud täna ähm, selle info eest ja samuti Europoli ähm, terrorismivastase võitluse raporti eest ma olen kohtunud äh, ohvritega Kreekas, äh, kes pärinevad, kes on erinevate terrorismirühmituste ohvrid. kunagi ähm, oli terrorism, kasvas välja poliitilistest äh, ajenditest, aga nüüd on ka muid aspekte. Ähm, see ei ole mitte Euroopa taoline liikumine, vaid globaalne nagu öeldi, üheksakümmend protsenti terrorist, terrorismist ja välisvõitlejatest ähm, tegutsevate poliitilist, religioossete, mm, religioossetel põhjustel ja see peaks meile huvi pakkuma. kuidas me kavatseme seda probleemi ohjama hakata? mida me suudame teha mm, just ennetuslikust vaatevinklist, loomulikult äh, mm, kui me lähtume ainult õiguskaitsevõimalustest, siis me jääme sabassörkijaks eh, ja võitlejad on meist sammu ees, me peame vaatama, kuidas nad eh, oma tööd eh, organiseerivad, kuidas nad raha koguvad. ja see on väga mitmepalgeline tegevus, loomulikult on vaja piirikontrolli, aga me peame jälgima ka võrgustike tööd, see on väga palju keerukam ja me peame pöörduma mitmete rahastusvõimaluste tuvastamise peale, mida kasutatakse, tegemist on väga selge käegakatsutava ohuga ja see ei puuduta mitte ainult paari riiki, vaid kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. ja seetõttu peab ka lähenemisviis olema piiriülene, globaalne, mitte ainult Euroopa Liidu ülene, sest me oleme kõik omavahel ühendatud, me ei peaks keskenduma ainult nendele riikidele, kust need inimesed tulevad, sest seal on probleeme tunnustagem, et kogu see nähtus äh, levib äh, täiesti kontrollimatult. ja me ei saa jääda ainult äh, pealtvaataja rolli, me peame tegelema probleemiga, mõistma, mis toimub. me peame nägema seda kui orgi-, organiseeritud tegevust ja kuidas on see seotud organiseeritud kuritegevusega, statistiliselt on näidatud, et kõik need organid eh, on, omavad seoseid kur-, organiseeritud kuritegevusega ja see on üks täiendav eh, tahk, mis, mida tuleb arvesse võtta, aitäh! suur tänu, esimees! tuleb ehm, ausalt öelda, et mind natukene ajab segadusse see arutelu, mulle tundub, et me oleme kaotanud ülevaate äh, sellest, et mis võiks üldsegi olla abiks. ma ei taha rääkida sellest, et USA juba aastakümneid äh, kogub igasuguseid andmeid, äh, alates üheteistkümnendast septembrist on see kõik äh, veelgi süvenenud, nüüd on meil terrorism, eriline julgeolekuolukord ja nüüd me peaks äh, nagu siis arvestama sellega, et natukene piiratakse inimõigusi ja vabadusi siin ja seal, sest see on kasulik kodanikele ja iga kord, kui jälle toimub mingi äh, rünnak, siis öeldakse, et aa, ah, me ei tee äh, piisavalt, me peame veelgi rohkem neid andmeid koguma, nüüd tulevad välisvõitlejad, meil tuleb veel rohkem andmeid koguda. Öeldakse, et vabadus on ohus. minu jaoks on nagu mõistatuseks see, et äh, kuidas põhiõiguste ja vabadustega piiramisega on võimalik võidelda vabaduse piiramise vastu. ma arvan, et äh, me poliitiliselt niimoodi argumenteerides äh, mängime kõik võimalused kätte nendele, kes rekruteerivad džihadiste Nad näitavad, et äh, suured demokraatiad kardavad meid, nad peavad hakkama oma vabadusi piirama meie pärast. kui äh, lubada see äh, sotsiaalmeedias seda, et kui lähete Iraagi, Süüriasse, saate muudkui päid maha raiuda, siis niimoodi seda tõnumit, sõnumit tihti äh, edastada, seda rohkem romantiseeritakse, lubatakse inimestele, et nad saavad kangelaseks ja kaasatud ei ole siin loomulikult äh, mitte ainult äh, noored äh, poisid, vaid ka tüdrukud, ma räägin siin tõesti äh, mitte ainult kuueteist, kaheksateist, vaid ka neljateistaastastest ja kui nad tulevad tagasi, siis nad on täiesti traumatiseeritud äh,, neil ei ole enam mingeid illusioone ja nendel on vaja abi härra Kerkhove äh, ja ka komisjoni esindaja ütlesid, et meil on äh, Euroopa radikaliseerumisvastane võrgustik ja ka komisjoni esindaja ütles, et see on tõesti väga tore, paljud on kokku, äh, teevad seal koostööd, aga see ei ole veel lahendus. härra Kerkhove ütles, et üritatakse deradikaliseerumisprogramme rakendada, aga kui ta ütleb, et on proovitud seda teha, see tähendab seda, et see ei ole veel toiminud ja kui ma vaatan, mida teevad liikmesriigid, siis äh, avalikest ja avalikustatud debattidest jääb küll mulje, et väga palju räägitakse sellest, et milliseid riiklikke represseerivaid meetmeid meil tuleb võtta, aga ennetuse valdkonnas ei äh, toimu midagi ja ei toetata ka neid, kes tahavad äh, sellest tegevusest loobuda loobuda. esimees, kohe lõpetan. me nüüd äh, siin äh, tegeleme nendega, kes on juba võitlemas, aga me ei piira uute juurd-, äh, võitlejate juurdetulekut. ja kust me üldsegi teame, kui paljud äh, inimesed äh, tahavad äh, reisida võitlema kaks, kolm tuhat, neli tuhat, kui peeneerandmeid ei kasutata, siis kuidas äh, siis teatakse neid arve? kas need on tõesti äh, usaldusväärsed andmed, minu meelest üritatakse siin teineteist üle trumbata ja mulle jääb küll siin mulje, et äh, me niimoodi lahendusele ei jõua, aitäh. aitäh, Brigitte. aitäh, Brigitte. ma ei taha siin äh, kolleege piirata, aga palun üritage kinni peta, pidada teile eh, antud ajast, aga ma saan aru, tegemist on oluliste teemadega, ma ei taha kellelegi piiranguid seada, aga aitäh, Biržiit. järgmisena Timothy Kirkov. teen väga lühidalt, ma loodan. mul on lihtsalt küsimus eelkõige härra äh, Wainwrightile ja härra Kerkovele. küsiksin nende arvamust ma ei räägi äh, oma isiklikust lemmikust äh, PNR äh, teemast, jätan selle praegu kõrvale, aga küsin, millised õigusloomelised meetmed oleksid vajalikud Euroopas suurendamaks, võitlemaks nende julgeolekuriskidega ja kuidas parlament ja komisjon saaks kaasa aidata, andmaks Euroopa Liidule need instrumendid ja Europolile need instrumendid, et nad saaksid oma tööd paremini teha, äkki saad sellele vastata ja samuti kas näiteks eriti terrorismivastases võitluses on midagi, mida me saaksime teha, mida me praegu pole veel teinud. saadikud süüdistavad tihti, et sõltumata sellest, et järjest enam on instrumente, mida saab kasutada ja andmeid on järjest rohkem, ähm, oht aina suureneb. mida te meilt ootate ja vajate? jah, Timothy? Cornelia Ernst, palun. suur tänu. kõik, kes te siin ees äh, istute presiidiumi laua taga, te rääkisite sellest, et meil on vaja terviklikku lähenemist. aga teie öö, ähm, ei maininud seda sugugi oma sõnavõttudes, te pakkusite välja killustatud meetmeid ja ainult üks teist mainis äh, kodanikuühiskonda. kodanikuühiskond ei ole üldse esindatud. me siin äh, nüüd näeme seda, et te ei öelnud äh, sõnagi selle kohta, mis on tegelikud põhjused. küsin teilt kõigilt, et millised on äh, teie andmed tõeliste põhjuste kohta, mitte sellest, et, et ja et mõned noored siin, mõned naised seal, aga kas on uurimusi ka selle kohta, mis on äh, selle fenomeni või täpsemalt öeldes tõsiasja põhjused ja miks äh, võimaldatakse relva eksporte riskiriikidesse? miks me siis üldse imestame, et nad kasutavad neid relvi? ma ei saa aru ja ka selle kohta tahaksin teilt äh, arvamust teada. teiseks, naiivne küsimus, et äh, mille järgi te tunnete välisvõitleja ära? see mõiste foreign fighter on üldse eksiteele juhtiv ja segadusse alav, aga kuidas te tunnete ta ära, kas äh, passi põhjal, kas selle põhjal, mis te leiate internetist näoilme järgi või passi järgi? milline see kvoot siis on? kui äh, lähtuda teie analüüsidest, seda ma tahaksin küll teada. kolmandaks, äh, meetmed. näiteks äh, passi äravõtmine Äh, Viini Šveitsate lennujaam äh, plaanib äh, kontrollida riskiriikidest tulevaid kõiki reisijaid, eriti pööratakse tähelepanu nendele isikutele, kes läbi mitme riigi reisivad Süüriasse, aga selge on see, et siin asi ei toimi ju Euroopa Liidu seadusandlust rikutakse, need meetmed ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga. näiteks andmete kaitse valdkonnas äh, me räägime meetmetest, mis kõik sellega on vastuolud. ja kas te tõesti arvate, et äh, need meetmed aitavad meil võidelda terrorismi vastu, kas tõesti tõsiselt äh, te usute seda või? mina seda küll endale ette ei kujuta. minu arvates on siin tegemist väga lühinägeliku poliitikaga, mis ei astu piisavalt ohulastu. tänan. aitäh, Kornelia

meid külastas paari nädala taga, nädalase uus USA esindaja, ta kõneles sellest, mis on tehtud selleks, et need kodanikud lähevad Iraaki, Malisse, Nigeeriasse, Jeemenisse, Afganistani või Pakistani, Tuneesiasse, Liibüasse, Egiptuse ja nõnda edasi ja nõnda edasi niisiis ta ütles, et liikmesriigid peavad kasutama neid võimalusi, mis neil olemas on Äh, viidati äh, ÜRO äh, resolutsioonidele, džihadistlikele reisidele. minu küsimus on, aga kuidas seda uut resolutsiooni erinevates liikmesriikides on ellu rakendatud? meil on erinevad deklaratsioonid, meil on osapooli, kes ei soovi rännet, on teatud erakondi Äh, kelle äh, sõnum on hoopis teistsugune. Äh, praegu räägitakse siin, et islamistid kujutavad läänemaailmale kõige suuremat ohtu. mina tahaksin teada, ma tahaksin teada, kuidas me selle ohuga tegeleme, me räägime siin häbi räägi-, märgistamisest, me räägime tsiviilohust äh,, Äh, äh, ja samas võivad inimesed ka legitiimsetel põhjustel minna Süüriasse. niisiis äh, ähm, näiteks keegi võib ju öelda, et ma lähen sinna lihtsalt Punase Risti heaks töötama. Ähm, mina igatahes leian, et meil on vaja korrektseid analüüse. jah, me peame lähtuma sellest, milline maailm on, kuigi me sooviksime, et oleks teistsugune niisiis, kurat, ma ei saa reisivad džihadistid on akuutne oht mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka teistele riikidele ja meie siis ekspordime neid võitlejaid. ÜRO Julgeolekunõukogu äh, andmetel on siin tegemist rahvusvahelise julgeoleku äh, ohuga ja me peaksime sellest äh, reaalsusest ka Brüsselis äh, ju omama piisavaid äh, tõendeid, just meie mandaadi ajal on siin toimunud sündmused. meil tuleb kindlasti vahetada andmeid, Schengeni süsteem tuleb piisavalt kasutusele võtta, meil tuleb tugevdada politseiasutuste vahelist koostööd, tuleb tugevdada piirivalvet ja tuleb ühtlustada ka äh, direktiive selles osas, kuidas Euroopa Liidu kodanikelt oleks võimalik äh, reisidokument äh, ehk pass ära võtta, et nad ei jõuaks kohale sinna, kuhu nad tahavad minna. ja meie piirivalve ei tohi äh, läbi lubada selliseid võitlejaid, kes tahavad siia pärast sisse tulla, nad peaksid jääma värava taha. Um, aitäh, ma ei ole kõiki korrale kutsunud, aga kell on saanud kuus ja ma paluksin, et, et, et te laseksite siin esinejatel kõikidele küsimustele ka vastata, muidu oleksite teie frustreeritud. eks ma vabandan, et ma nii range pean olema ja hiljem sõna soovivad kolleegid saavad rangema käsitluse osaliseks, aga nii on. proua Jolie, palun. aitäh, esimees me kuulsime, kuidas te kirjeldate seda maailma, kus me elame, jah, ma tõesti kahetsen pisut eh, seda ühekülgset pilti, mis eh, on asjast on jäänud, mitte keegi ei ole öelnud, et eh, siin on Euroopa poliitiline nõrkus ka süüdi sellepärast on meil palju probleeme võitlejatega Süürias või palju probleeme Liibüa meie enda nõrkus on selle kõige taga. ma tahaksin teile samuti öelda, et eh, meil on vaja eh, õiguslikku raamistikku selleks, et võidelda terrorismiga. Eh, meil ei ole mõtet suurendada järelevalvet, ma tooksin mõned näited. Veera juhtum näiteks, ta oli teada, ta oli tuntud, kõik teadsid, kes ta on, politsei ja luureorganid tegema, nad teadsid, et ta oli võitlustest tagasi tulnud, aga probleeme oli äh, politsei töö korralisega ja seetõttu seda ei toime panna seitse mõrva ja äh, veel teisi äh, raskelt haavata. niisiis Eh, ka see, kes pani eh, toime rünnakud eh, üheteistkümnendal septembril, oli samuti inimene, kes oli teada. jällegi oli probleem selle, et talitused ei suutnud omavahel suhelda, ei suutnud teda takendada. nii et, et minu arvates järelevalve suurendamine ei ole mingi lahendus. võtame kas või Afganistani näite. Taliban ei lõpeta Ehm, mõrvu ja eh, terrorirünnakuid, eh, vaatamata sellele, et NATO on seal kohal ja et eh, toimub täielik järelevalve ja vaatamata sellele, et kasutatakse kõiki võimalikke meetmeid, meil ei õnnestu ikka midagi saavutada. poliitiline lahendus suudaks Talibani tegevusele lõpu panna ja uus Afganistani president üritab seda teha ja see võib-olla peatab Talibani tegevuse, niisiis kasutada ära seda olukorda lihtsalt selleks, et me hakkaksime eh, veelgi luureorganitele infot edastama, see minu arvates on vale lähenemine. ja vaadaksime ka neid arve, mis teie raportis on, mis puudutab Prantsusmaad eh, lehekülg eh, nelikümmend kuus, siin kõneldakse Prantsusmaa probleemidest, terrorismirünnakutest, see separatistide probleem, eh, viiskümmend kaheksa separatistide korraldatud rünnakut ja siis on viis eh, teadmata päritolu rünnakut. ja kui me eh, vaatame neid nime, inimeste nimekirja, siis on, siin on väga palju separatiste just, nii et kui te räägite maailmale terrorismi ohud, siis te Äh, panete äh, sinna sisse ka need probleemid, mida näiteks Prantsusmaal on olnud sajandeid. ma arvan, et meil ei ole vaja oma vabadusi ohvriks tuua, meil on vaja tõhusalt võidelda terrorismiga, aga selleks ei maksa meie vabadusi ohvriks tuua, aitäh. suur tänu äh,, proua Jolie et tõite ka uusi perspektiive meie arutelusse äh, nüüd on kell äh, juba kuus läbi, nii et kolleegid, jah, pidage palun kinni kahe minuti piirangust, austage teisi äh, kolleege. ja kuna ma nii äh, julmalt katkestasin eelnevalt ka meie esinejad siin, paneelikõnelejad, siis teen sama ka teiega. härra Voit, palun. Mr Voit, you also have to start on härra Voit, te peate ka õigeaegselt alustama. Äh, suur tänu, esimees. ja mul tekib siin küsimus. kõnelejal kadus mikrofon ja tuli tagasi. mul on küsimus, et äh, milleks neid äh, tõendeid kogutakse, sest nagu te ise ütlesite, Euroopa Liidust väljareisimine ei ole keelatud ja ka mujal võitlemiseks väljareisimine ei ole keelatud. kas te võtate kinni ka need isikud, kes tahavad reisida Ukrainasse, et võidelda seal näiteks äh, separatistide või äh, Ukraina valitsusvägede poolel? ja millised on siin juriidilised võimalused? kas äh, piisab sellest, kui pass ära võtta? eksisteerib ju siiski kahtlus, et see isik äh, siiski võib äh, kuskil äh, võidelda. ja kui kaua siis on võimalik seda passi tallel hoida konfiskeerituna? samuti tekib küsimus äh, selle kohta, et mis saab nende isikute liikumisvabadusest, kellel on äh, topeltkodakondsus, äh, kaks passi, neil on võimalus äh, tulla tagasi pärast võitlemist Euroopa riikidesse. kas on mõeldud, et kui on võimalik tõestada nende isikute osalemist võitlemises, et kas siis on võimalik võtta nendelt ära Euroopa pass, Euroopa kodakondsus, nii et nad ei saa Euroopa Liitu tagasi tulla, aitäh! suur tänu! järgmisena härra Lopes Aguilar, palun. tänan, esimees. jah, meil on siin äh, kuus äh, panelisti, tõesti väga huvitav ja kindlasti on terrorism üks olulisemaid äh, teemasid libekomisjonis, ma ei lähe oma kommentaarides nüüd väga süvitsi, aga tahaksin esitada küsimuse me oleme rääkinud äh, välisvõitlejatest, äh, põhjustest religioonis, aga kas mitte põhjus ei ole hoopis sotsiaalne ebavõrdsus, sotsiaalne häda, kas mitte see ei ole domineerivaks põhjuseks üle kogu Euroopa, miks nad lähevad niimoodi võitlema? seda esiteks ja teiseks, me oleme loomulikult äh, mures seoses sellega, et selline terrorism tõstab pead, aga meil tuleb pöörata tähelepanu ka paremäärmuslaste äh, terrorismile. Äh, seetõttu äh, toimus ju ka rünnak Norras, Ütoja rünnak Norras ja see ei olnud moslem, kes tappis seal isikuid ükshaaval külmavereliselt. see oli paremäärmuslane. ta vihkas ju täiesti äh, tugevalt Norra leiboriste, kes olid liiga järeleandlikud äh, religioosse pluralismi osas. kas on äh, uuritud ka seda, kuidas äh, kuldne koidik tõstab pead Kreekas, kas on uuritud seda, et riigid on tegelikult ohtlikult silmitsi paremäärmuslastega, kes on mitmekesisuse religioosse pluralismi vastu ja eriti nad loomulikult on moslemite vastu, Euroopa Liidu piirides, aitäh! suur tänu, Juan, ja suur tänu, et sa ka ajast kinni pidasid. järgmisena mm, Triise, palun eh,. Creo que los oradores aquí presentes han eh, suur tänu, Claude! ma usun, et me kõik oleme ühel meelel selles osas, kui tugev on eh, terrorismi oht aga tundub, et ähm, avalikkus Euroopas ei ole siiski seda ohtu veel äh, piisavalt teavitanud. mis puudutab nüüd äh, rünnakut äh, Brüsselis, siis igaüks oleks meist võinud olla selle rünnaku ohver. paljud terroristid on eurooplased, aga ohvrid siiski on meie teadvuses inimesed kuskil kaugel. naised on nüüd äh, seksiorjad, aga see toimub kuskil kaugel ja me piisavalt ei muretse selle pärast. kas te tõesti arvate, et avalikkust on võimalik äh, piisavalt sensibiliseerida, et me saaksime edukalt äh, tõhusalt terrorismi vastu võidelda? me alati takerdume aruteludesse oma õigustest. paljud seavad küsimärgi alla PNR andmete vahetamise, aga see on vajalik, et võidelda terrorismi vastu. Nad ei taha ju võtta meilt mitte meie vabadust, vaid meie elu. ei saa lubada seda, et terroristid meid äh, tapavad. tänan, Theresa. järgmisena härra Raadev, palun daamid ja härrad, selle raporti suundumused on väga murettekitavad, eriti mis puudutab eurooplaste osalust Süüria konfliktis. möödunud nädalal saime infot Bulgaaria kohta. alguses peeti Bulgaariat lihtsalt transiidiriigiks, aga nüüd tuleb ilmselt välja, et ilmselt on ka Bulgaaria kodanikke läinud võitlema Süüriasse tegemist on äh, väga murettekitava asjaga. Äh, äh, lihtsalt Türgi on Bulgaaria ja selle konfliktitsooni vahel ja meil oleks vaja konkreetsemat infot Bulgaaria kodanike kohta, kes osalevad terroristi, terroristlikes rühmitustes ja samuti infot nende Bulgaaria kodanike kohta, kes aitavad selliseid terrorirühmitusi ja kas teil on ka infot äh, nende treeningulaagrite kohta Bulgaaria territooriumil? kas äh, on äh, võimalik väljendada selliseid rünnakuid nagu Bulgaaria terrorirühmas? proua Riis, palun. ei ole? I am so sorry, I, I, you know what vabandust, te teate, mis juhtus jah, et äh, vabandust, on jõudnud kätte ajahetk, kus ma ei suuda teie nime hääldada ja ma ei hakkagi üritama. Pole viga, ei pea vabandama tänan, esimees. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et fanatismi eripäraks on see, et tahetakse sundida teisi end muutma ja seda vägivalda kasutades. kui me siin räägime julgeolekust, piiridest, põhivabadustest, siis äh, loomulikult äh, on meil palju vabadusi, aga globaliseerumisajastul, internetiajastul on inimesi, kes tahavad meie vabadusi ära kasutada, neil on nüüd uued äh, tegutsemisvahendid. meil tuleb leida lahendus, kuidas julgeolek ja kodanikuvabadused saaksid äh, koos eksisteerida. väga oluline on, et me oleksime siin tegutsedes üksmeelel meil on siin nii-öelda relvajõud ja vaimujõud, meil on vaja mõlemat, need ei ole teineteisega vastuolus. me peame kindlasti äh, muutma tõhusamaks need vahendid, mis meil Euroopa Liidus on selles võitluses kasutada. selge on see, et äh, need kollektiivsed totalistlikud äh, praktikad on muutunud täiesti kohutavaks monstrumiks ja eksisteerib oht et see kõik veel laieneb. probleem seisneb selles, et meil on vaja ausaid juhte, humanistlikku mõtlemist äh, oma piiride siseselt ja ka meie piiride väliselt. väga oluline on see, et võidaks lõpuks vaimsus, mitte toores jõud, sellesse peame me uskuma suur tänu ja järgmiseks koosolekuks õpin ära ka teie nime hääldamise. ja suur tänu. osad kolleegid on nüüd pidanud lahkuma, jõuame kõnelejate nimekirja lõppu, härra Lennarts, palun. tänan esimees, teen lühidalt mitmed olulised äh, punktid on leidnud juba mainimist nii panelistide kui ka kolleegide poolt. mul on kaks äh, spetsiifilist küsimust härra Wainwrightile. Te rääkisite äh, sellest, et liikmesriigid peavad otsustama, kuivõrd nad kasutavad teie poolt pakutud teenuseid äh, mis puudutab inimeste reisimise jälgimist. võib-olla te võiksite motiveerida liikmesriike veel rohkemgi äh, osalema ja kui ma olen õigesti informeeritud, siis äh, USA äh, soovib saada selle ettepaneku või ettevõtmise Focal Point Travelers liikmeks. kui kaugele me oleme selles küsimuses edasi liikunud? suur tänu, et te tegite nii lühidalt ja Judith Sargentini saab viimasena sõna tänan, mul on suur au, et ma saan viimasena sõna võtta siin. üks-kaks kuud tagasi äh, oli Hollandis neli perekonda, keda kahjust, kahtlustati äh, Süüriasse reisimises koos lastega. lapsed äh, võeti sealt perekondadest ära hiljem, paar nädalat hiljem sai selgeks, et see päris nii siiski ei olnud, siis lapsed said vanemate juurde tagasi. sellised asjad võivad juhtuda, kui asja täpsemalt ei uurita, kui reageeritakse, ilma et oleks piisavalt äh, tõendeid. see, kui lapsed võetakse vanematelt ära, ilma et äh, oleks konkreetseid tõendeid selle kohta, et äh, on oht, vaid lihtsalt oletatakse seda, siis äh, see ei ole õige, härra Kaltserano ütles, et äh, terrorism ja migratsioon on omavahel tihedalt seotud, aga kas me mitte ei peaks olema tähelepanelikumad selles osas, kuidas me tegutseme ja väljendume, tihtipeale me üldistame, me ei ole piisavalt täpsed, me kõik peaksime mõtlema järele selle üle, et kui me liiga lihtsalt äh, mainime sõna terrorism, siis äh, ongi tulemuseks see, et äh, tegutsetakse, kiiresti võetakse vanematelt lapsed ära ja mis ühiskonnas me siis lõpuks maandume niimoodi? suur tänu, kolleegid, teile sõnavõttude panuste eest. kindlasti oleksid kolleegid hea meelega rääkinud pikemalt ka need, kes on selles valdkonnas eksperdid nüüd äh, ma panuksin äh, panelistidel reageerida oma sõnavõtus äh, nendele teemadele, mis teid just kõige rohkem kõnetasid ja sisejulgeoleku teemadelt teid kutsutakse mitu korda siia komisjoni veel tagasi, meil on täna tegemist nii-öelda orientatsiooni aruteluga. kõigepealt saab sõna Žilde Kerkova, palun tänan. ja hakkan vastama küsimustele, mis puudutab äh, sotsiaalmeedia rolli ja krüpteerimist, siis äh, jah, see roll on meeletu. meil on niivõrd palju välisvõitlejaid, sellepärast et Facebook ja Twitter on mänginud äh, väga olulist võimendavat rolli, mida meil tuleb nüüd analüüsida. seetõttu on komisjon korraldanud väga huvitava kohtumise äh, interneti suurte tegijate int-, äh, Facebooki, Twitteri, Youtube'iga ja oli huvitav näha, mida nad juba praegu teevad ja mida me saaksime koos teha. ma ei hakka siin laskuma detailidesse, me paneme paika teekaardi ja see on väga hea esimene samm. teisalt Need ettevõtted äh, soovivad säilitada oma Euroopa turu ja nad on näinud, äh, milline on äh, Snowdeni lekete mõju. me ei räägi siin ainult NSA-st, FBI-st ja teistest luurekeskagentuuri, eh, vabandust, Föderaalse Juurdlusbüroo juht on nüüd ka välja töötanud uued krüptimismeetmed igal juhul me peame kaitsma eraelu, aga kui me räägime kuritegude uurimisest, siis äh, minu arvates see ei peaks äh, olema nii, et äh, korrakaitseagentuurid ei saa siis juurdepääsu infole. nii et äh, uurimisasutused pärast äh, kohtuniku luba peaksid saama juurdepääsu infole. teiseks küsimuseks on kiirus kui süsteem ei tule väljakutsega äh, toime, kui piisavalt kiiresti ei pakuta vastastikku abi terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse valdkonnas, siis äh, tuleks äh, üle vaadata praegune õigusraamistik, kas näiteks ka mitte Budapesti konventsiooni ei oleks meil vaja uuendada. kas koostöö on meil piisav, nagu küsis Anna Komes, siis mina ei saa sellele vastata, sellepärast et äh, mina oma igapäevatöös ei puutu kokku info vahetamisega, aga olles käinud äh, meie valdkonna koosolekutel, siis äh, jah, infovahetus on esmatähtis meie jaoks, ei töötata tingimata multilateraalselt, aga üritatakse teha nii palju kui võimalik. Äh, edasi oli küsimus äh, Europoli kohta, et kuidas äh, veenda julgeolekuasutusi kasutama olemasolevaid vahendeid, mis meil on, näiteks Europoli focal point. Nad ei ole välja arendanud filtermehhanismi süsteeme, mis võiksid kaitsta tundliku info liigset levikut ja loomulikult meil tuleb rääkida kodanike õigustest. ma ei ole siin äh, juriidilistesse detailidesse läinud, aga ma leian, et äh, kui me räägime topeltkodakondsusest, siis äh, jah, ühe kodakondsuse saaks ära võtta kui näiteks äh, Belgia võtab äh, Belgia kodakondsuse ära, siis äh, me lükkame selle probleemi lihtsalt teise riigi, no näiteks Maroko olule, sellest tuleb ka rääkida. terrorismi rahastamine. ma ei saanud härra Barzaniga kohtuda, sellepärast et ma olin ise eile Kurdistani regionaalse valitsuse piirkonnas külas ja nüüd mis puudutab Türgit, siis äh, väga odav on sinna reisida, väga raske on seda takistada. küsimus on selles, et äh, kes on kogu selle organisatsiooni taga, väga palju raha on tulnud viimasel ajal Pärsia lahe riikidest, äh, väga palju raha saab esil ka organiseeritud kuritegevusest, illegaalsest naftamüügist ja nii edasi väga palju äh, nendest, kes lähevad äh, Lähis-Idas on ka naised, kümme kuni äh, kakskümmend protsenti, nad ei võita tingimata esiliinil, aga see on siiski tegelikult väga murettekitav arutelu. nüüd äh, küsimus Bulgaaria kohta. Äh, jah, loomulikult jah, Bulgaaria kaudu saab väga lihtsalt autoga reisida Türki, nii et, et see, mida te mainisite, vastab tõele. kas meil on kõikehõlmav lähenemine äh, on vale öelda, et Euroopa Liit läheneb siin ainult julgeolekupõhiselt sellele probleemile. mul tuleb kiita komisjoni, eriti siis Sirje Malmströmi volinikuna selle töö eest, mida viimastel aastatel on tehtud selleks, et äh, kaasata kodanikuühiskonda ka ennetustöösse. me üritame väga palju teha konkreetsete raha signeeringute kaudu, nii et me kindlasti ei reageeri ainult julgeoleku tasandilt ja mida teha lisaks äh, julgeolekule, integratsioon, haridus, äh, Euroopa islami arendamine, mitte islami arendamine Euroopas. kui tsiteerida ühte meie äh, liikmesriigi endist presidenti, deradikaliseerumine, nagu proua Sipel ütles, selles valdkonnas me oleme läbi kukkunud. me peame küll tegema enamat, aga kui te ütlete, et see on täielikult läbi kukkunud, siis äh, see ei ole õige, me pakume juba praegu võitlejatele võimalust tulla Süüriast tagasi ilma, et neid äh, võetaks äh, kriminaalvastutuse, me peame seda ka tulevikus veelgi rohkem edendama. ma olen täiesti nõus teiega, et me päris äh, lõpule selle tegevuse osas veel ei ole jõudnud. ja kui nüüd vaadata Prantsusmaa viimast poliitikat, siis on äh, lähtutud seal Prantsusmaa siseministeeriumi radikaliseerumise töörühma tööst on õpetud, äh, õpitud teistelt riikidelt, plussidelt, miinustelt, vigadelt, headelt sammudelt on leitud nüüd terviklik vastus ja lahendus ja see on nagu äh, programm Channel Ühendkuningriigis. nii et me kõik koos äh, teeme edusamme. kuidas me teame? et meil on kaks või kolm tuhat võitlejat. minu arvates äh, ei ole väga oluline siin neid arve väga spetsiifiliseks ajada, oluline on, et me teame, milline on trend. vastuseks härra Kirkhopile, et ja sellega ma vastan ka teisele küsimusele et äh, mida meil on vaja. me ei äh, küsi rohkem andmeid, me ei küsi rohkem seadusandlust, me soovime optimiseerida olemasolevaid mehhanisme Schengeni infosüsteemi, Europoli, Eurojusti, Interpoli. nii et äh, me ei küsi enamat, välja arvatud PNR, teie lemmikteema osas. ma olen täiesti veendunud, et meil on seda vaja. mis puudutab äh, mis puudutab krüpteerimist, äh, siis äh, jah, liikmesriigid ei soovi äh, näha raamotsuse muutmist, et koos rakendada resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa, see põhineb ka Euroopa Liidu ähm, hardal äh, ja nüüd äh, soovitakse, et karistusseadustikus oleks sees eraldi säte äh, selle kohta, et on äh, kriminaalkuritegu minna välismaale välisvõitlejana võitlema. küsimus on nüüd selles, kas liikmesriigid peaks seda kõik tegema ükshaaval oma seadusandluses eraldi. minu arvates aga peaks seda tegema kõik koos nii et äh, see oleks siis ka töö aluseks Europolile, Eurojustile. me saadaksime väga tugeva signaali välja siis, kui äh, kahekümne kaheksandal liikmesriigil oleks äh, selline ühine säte ja siis me saaks kaasata ka Euroopa kohtu Äh, sellesse protsessi, kui liikmesriigid hakkavad seda kõike ükshaaval tegema, siis see kõik võib võtta aega kolm aastat ja me ei jõua õigel ajal mitte kuskile, aga ma ootan ära siinkohal ka Eurojusti raportid ja soovitused. esimees katkestab. Äh, ja ma arvan, et sa võiksid vastata kõikidele äh, küsimustele, vabandust, et ma nüüd pean teid katkestama, te tulete siia kindlasti mitmeid kordi veel tagasi, suur tänu, et te vastasite nendele, mis on prioriteetsed ja nüüd ma tahaksin anda sõna Robe Wainwrightile, et ta tahaks vastata nendele, mis olid talle suunatud. Äh, mis puudutab äh, koostööd, äh, siis ma tahaksin öelda, et see on palju laiem küsimus kui ähm, see on isegi olulisem kui võitlus organiseeritud kuritegevusega ja küberkuritegevusega ning tegemist on väga laia teemaga, kus äh, Äh, eraelu puutumatuse ja julgeoleku vahel see joon läheb ja see arutelu on tegelikult kogu digitaalse tegevuskava äh, alaste arutelude keskmes, nii et, et see teema tuleks tõstatada selles kontekstis, see peaks olema meie digitaalse tegevuskava programmi keskmes, meil on tõesti vaja hoolitseda, et meil oleks äh, õige tasakaal, siis saame tagada ka õige julgeolekualase koostöö Äh, proua Koomes terroristide rahastamise jälgimine, te mainisite seda koostööd äh, välisriigidega, Saudi Araabia ja Türgiga, Mara võib-olla on palju pädevam kui mina sellele küsimusele vastama aga Euroopa Liidu seseselt jah, loomulikult me peame ära kasutama äh, TFTP programmi, me oleme üritanud nii palju, me nii palju vaeva näinud, et meil see programm oleks, tegemist on ühe õigusaktiga, mida Euroopa Liidus on kõige rohkem kontrollitud, nii et hoolitseme siis selle eest, et me seda ka äh, kasutame ja märke on, et me tõesti hakkame seda ka tegema. härra Lopez Aguiar äh, juhtis tähelepanu äh, Äh, vägivaldsele ekstremismile Euroopas ning loomulikult on olemas nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed äärmuslased ja ma võin teile kinnitada, et Europol uurib kõiki äh, vorme ning äh, Breiviki juhtumile Norras pöörasime erilist tähelepanu ja nagu te ütlesite, tõesti on väga palju selliseid elemente Äh, mis on seotud välisvõitlejatega ja need kõik ei ole sugugi seotud usuga, äh, nii-öelda äh, pettunud ühiskonnaliikmete radikaliseerumine, kes tihtipeale satuvad nendesse vägivaldsesse võrkudesse ja tihti ei ole neil religioosse motivatsiooniga mingit seost nii, äh, te mainisite äh, seda juhtumit, väga tihti Süüria inter-, äh, Iraagi puhul internet mängib väga olulist rolli. härra Radev, ma ei saa vastada teie konkreetsele küsimusele Bulgaaria kodanike kohta, minu büroo võtab teiega ühendust, aga jah, me jälgime, kuidas liikmesriigid uutes projektides osalevad, kui palju luureandmeid nad meiega jagavad. kõik liikmesriigid on praegu aktiivsed liikmed, osad jagavad andmeid paremini kui teised, põhjused on erinevad aga meil on juba üsna palju äh, andmeid kahtlusaluste kohta ja me oleme väga lähedal ka sellele, et USA selle süsteemi koos härra Zabovski, mis puudutab kiirendatud infovahetust, siis jällegi sama asi, äh, see on väga oluline üks veider asi on siia see, et liikmesriigid eh, jagavad eh, infot Schengeni infosüsteemi läbi, aga ei taha seda jagada info eh, Europoli luuresüsteemiga. ma ei saa sellest aru, meie süsteemid ka, tagavad palju parema andmekaitse kui Schengeni infosüsteem, ma ei saa aru, miks nad seda teevad Need, need on need arutelud, mis meil liikmesriikidega hetkel toimuvad ning lõpetuseks härra Kökobi küsimus, milliseid õiguslikke vahendeid meil vaja oleks. Te küsite, mida Europolil vaja Europol tahab sellist reguleerimist, mis võimaldaks meil oma tööd korralikult teha, härra Dias de Mera on sellest vägagi hästi teadlik, ta on teinud suurepärast tööd, ta on olnud selle määruse raportööriks ja ma loodan, et õnnestub anda meile need vahendid, mida me vajame meil on vaja otsest koostööd erasektoriga, erasektori ettevõtetega, eh, selleks, et meil oleks tõesti kaasaegne infotöötluse suutlikkus, mida meil on vaja selleks, et me oma tööd saaksime korralikult teha, aitäh! suurepärane, Roop! ja nüüd ülejäänud vastu, sa pidid jah oma vastused nii lühikese aja sisse suruma, aga sa said hakkama. niisiis, aitäh! loomulikult tuled sa siia ka tagasi ja kuuleme rohkem siis sinu seisukohti. ja nüüd äh, proua Kolinsk, Eurojusti president. Äh, vastake siis nendele küsimustele, mis teie arvates on asjakohased, aitäh. tahaksin tänada tõlke, ütleb esimees juba teist korda täna, äh, sest tõlgid lubasid jääda natuke kauemaks, niisiis jah, äh, kiirusest räägiti ja ma tõesti räägin, et meil on vaja kiiresti kohtulikult reageerida ning äh, äh, nii Euroopas kui ka mitte Euroopa Liitu kuuluvates riikides seega meil on vaja koostööd prokuröride vahel Euroopa Liidus, see meil on olemas ja ka prokuröridega väljaspool Euroopa Liidus ja viimase kümne aasta jooksul on asjad selles vallas kõvasti edasi arenenud me oleme loonud palju võrgustikke, Euroopa vahistamismäärus äh, on ka midagi, mida saab väga kiiresti kasutada ja samas pidada kinni õigusriigi põhimõttest ühiselt. Äh, uurimismeeskonnad on samuti suurepärase lahenduse, mis tugevnevad äh, vastastikule usaldusele ja vastastikuse abistamise instrumentidele ja Äh, see võimaldab meil siis ka probleemidele kiiremini reageerida ja Žil ja Rob mõlemad äh, juba rääkisid äh, sellest, et tõendite kogumisel tuleb arvestada ka tõendite vastuvõtmisega, me peame käituma õigusriigi põhimõtetest lähtudes ja Eurojusti töö on selles osas väga oluline. olen proua Sippeliga nõus, jah, tõepoolest, me ei tohi üle reageerida, meil on vaja tasakaalustatud Äh, lähenemist äh, tasakaalu äh, kodanikuvabaduste vaba liikumise ja julgeoleku vahel ning mõningates liikmesriikides me tõesti keskendume rehabiliteerimisele ja reintegratsioonile. niisiis nii et, et me siin praegu räägime repressiivsetest meetmetest, aga see on vaid siis üks väike osa, me ei taha öelda, et ei ole rehabiliteerimise ja reintegratsiooni võimalust. Äh, Merat, äh, jutt, äh, juhtum, proua Jolie juhtis sellele tähelepanu ja Brüsseli juhtum viitavad ka sellele, et me peame keskenduma juba inimeste terroristlikele kavatsustele, kes ei lahku riigist Äh, lihtsalt selleks, et reisida, vaid kes lahkuvad selleks, et tol-, toime panna terroritegusid ja see on juba teine asi. nüüd äh, härra Aguilari küsimus, jah, tõepoolest, me oleme kogu aeg keskendunud äh, erinevatele rahulolematuse vormidele, sest sellest praegu jutt käib Äh, väga palju terrorismist ei ole usulistest kaalutlustest inspireeritud, väga paljud inimesed on lihtsalt segaduses, nad ei tea, mida oma eluga peale hakata, nad on rahulolematud, äh, segaduses ja äh, nad, nagu paljud teisedki, on finantskriisi ohvrid ja, ja seetõttu lähevad nad Süüriasse, sest neile tundub, et seal ootab neid ees kuulsusrikas elu jah, kõigi nende teemadega me oleme viimastel aastatel tegelenud. definitsioon, kuidas neid välisterroriste defineerida, ÜRO on selle definitsiooni kahekümne neljandal septembril paika pannud. tegemist ei ole uue nähtusega, aga Äh, see, oluline on see, et inimene reisib eesmärgiga terroritegusid toimu panna või plaanitakse või äh, kavandatakse terroritegusid või aidatakse kaasa terroritegudele. niisiis äh, palun vaadake selle resolutsiooni, meil on definitsioon olemas, tegemist ei ole uue nähtusega, juba kahe tuhande viiendal aastal välisvõitlejad läksid Iraaki, nii et me teame küll, mida välisvõitleja tähendab, aitäh varsti tõlgid lahkuvad ja mõned saadikud on ka juba läinud. võib-olla proua Marinaki. võib-olla proua Marinaki piirduks kolme minutiga ja pärast seda tõlgid lähevad ära. aitäh, jah, lühidalt täiendaksin seda, mida kolleegid juba ütlesid, mis puudutab radikaliseerumist, jah, siis see tõepoolest on see termin, mida meie Euroopa Liidus kasutame. me, teised riigid on teinud jõupingutusi oma meetodeid meile peale suruda ja me ei ole nende meetoditega nõus ja niimoodi me asjale ei lähene me üritame välja töötada tõesti äh, programm, millel on selline kohalik äh, kaasatuse aspekt, tahame suutlikkust suurendada läbi poliitilise juhi rolli ja äh, ja samuti teeme ka koostööd kodanike ühiskonnaga ja diasporatega siis liikmesriikides, teeme koostööd kohalike kogukondadega nii et, et see on tõesti valdkond, kus tahame kodanike ühiskonda kaasata ja oleme ka nõus äh, proua Sargentiniga, et me kindlasti ei tohiks äh, terrorismi äh, rändega kokku ühte patta panna, see on väga oluline element ja me tõesti vaatame konkreetsemalt ehm, rändeküsimusi ja neid sotsiaalseid aspekte, mida me peame kaasama oma välispoliitikale. ning ehm, me peame vaatama, et tõesti kõik need viited välisvõitlejatele jääksid õigesse konteksti ja mis puudutab rahastamist, Äh, siis äh, tänapäeval lihtsalt äh, röövitakse inimesi, avaldatakse survet ja praegu on käimas ka rahvusvaheline liikumine selleks, et leida siis interaktiivsem viis, kuidas seiret teostada selle kõige üle ja üheksandal novembril on Bahreinis ka rahvusvaheline konverents, kuidas olukorda uurida ja siis äh, Äh, meil on toimunud juba ka kahepoolsed äh, konsultatsioonid Pärsia lahe riikidega ja ka teiste selle piirkonna riikidega. Äh, need ilmselt aitavad kaasa probleemi lahendamisele, sellega lõpetan, aga oleme valmis tulema tagasi ja vastama veel. jah, te tulete tagasi, ütleb esimees. härra Calzerano ja härra Sereka, üks minut, et lõpetada. sellepärast, et tõlkide tööpäev kohe lõpeb jah, mul läheb vastamiseks ainult kolmkümmend sekundit. vastaksin proua Sargentinile. mina ei ole nõus, et me paneme võrdusmärgi rände ja terrorismi vahele. ma olen sellele täielikult vastu, aga minu kogemus on selline, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal viiekümnest tuhandest äh, sisserändajast, kes tulid Lampeduusasse, leidsime ühe, kes äh, oli USA-s tagaotsitav, kes oli Al-Qaeda liige ja oli nende hulgas ka kaks väga radikaalsete vaadetega imaami. jah, äh, ränne ei ole sama, mis terrorism ja sinna ei tohi võrdusmärki panna, aga samas me ei saa välistada, et terroristid kasutavad ebaseaduslikku rännet selleks, et meie riikidesse jõuda ja härra Sireka? jah, esimees, üks asi, äh, vastaksin proua Ernstile, äh, peapõhjused, äh, miks inimesed radikaliseeruvad, me peame tegema koostööd kohalike kogukondadega, kodanike ühiskonnaga, ma arvan, et me eh, sellelt, sellest teemast peaksime tulevikus kõnelema, härra Kirkop, uued eh, õigusaktid, teised juba ka kõnelesid eh, reis, broneeringu infost, terrorismi definitsioonist, meie komisjoni leiame, et liikmesriigid, me peame vaatama, kuidas liikmesriigid asju rakendavad, siis peame seda kõike põhjalikult hindama ja alles pärast seda, kui me oleme neid õigusakte vaadanud, siis töötame välja lähenemise ja kolleegid, äh, lõpetuseks tahaksin tänada kõiki neid, kes lõpuni on siia jäänud, me äh, tõesti äh, aru, arutame seda teemat veel edasi eelseisvatel nädalatel. nii et, et me tõesti saime külaliste teadmistest palju kasu ja tahaksin külalistele öelda, et võib-olla see asi oli natuke kiirustatud, aga me näitasime, millised oskusteadmised meil siin komisjonis on ja me äh, Äh, tahtsime teid kõiki siia kokku kutsuda, sellepärast et me arutame sisejulgeoleku, välisjulgeoleku strateegiat. niisiis, äh, tegemist on meie mandaadi algusega ja oli väga tore, et me saime teid kõiki koos siia tulla, tuua. niisiis, äh, suur aitäh kõigile, et te siia tulite, võib-olla me jah, kiirustasime teid tagant, aga aitäh kannatuse eest ja aitäh, et vastasite ka küsimustele. aitäh!